So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, would you take your seat? niisiis, kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. liebe Kollegin. kallid kolleegid, ma palun ma tahaksin teid tervitada meie kolmandale arutelude vooru selles parlamentidevahelises kohtumises. tahaksin tervitada nii rahvusparlamentide liikmeid kui ka Euroopa Parlamendi kolleege. meie, meie tänaste arutelude objektiks on äh, kõigepealt see, mis asi on sotsiaalne kolm A reiting Eh, Euroopa sotsiaalõiguste sammas, sealhulgas siis ka eh, palkade kehtestamise mehhanisme ja teises osas siis pool viis tegeleme investeerimispoliitikaga uute töökohtade loomiseks räägime Euroopa Liidu investeerimisvahenditest ja oskuste edendamise poliitikast, tuleviku jaoks oluliste oskuste arendamisest. tahaksin kõigepealt tänada liikmesriikide parlamente, kes meie küsimustele vastused saatsid Need küsimused on siis seotud just nimelt täna pärastlõunaste aruteludega Äh, me saime kümme vastust oma küsimustele. Äh, ja enne kui päevakorra juurde asume, tahaksin George Engelsit tervitada, kes on töö ja tööhõive komisjoni esimees äh, Luksemburgi parlamendist ja ootame veel Nikolaos Maaniost, kes on Kreeka parlamendi sotsiaalasjade komisjoni esimees ta on juba siin koja, majas ja ma tean, et ta on teel eh, meie ruumi, aga tal on ilmselt praegu vestlusi või intervjuusid. enne kui me arutelusid alustame, tahaksin meelde tuletada, et meil on samasugune protseduur nagu täna hommikulgi. Eh, eh, ma paluksin, et te täidaksite siis sõnavõtusoovi te olete saanud valge kaardi siis esimesteks arutelu osadeks. see puudutab siis sotsiaalset kolm A reitingut ja kolma, kollane eh, sõnavõtusoov siis on tänase ürituse teiseks pooleks, niisiis eh, kirjutage palun loetava käekirjaga. Eh, hommikul olid mõned Äh, kolleegid äh, täitnud äh, selle vormi niimoodi, et raske oli lugeda ja ma ei suutnud nende nimesid täpselt välja lugeda. niisiis, me üritame niimoodi siis asja korraldada, et kõik, kes sõna soovivad, ka sõna saavad ning seetõttu peame siis ka kõneaega piirama kahele minutile. mõnede kolleegide puhul on see võib-olla üllatav Euroopa Parlamendis äh, oleme me ähm, harjunud äh, kaheminutilise kõneajaga, see on meil lausa rutiiniks saanud. Nikolaus Maanius, tere tulemast. Euroopa Parlamendi kolleegide jaoks on siis see kõneaja piirang juba rutiin äh, äh, aga me teame, et ka liikmesriikide parlamentides on inimestel tavaliselt rohkem kõneaega, aga hästi me üritame kuidagi hakkama saada ja ma võtan, ma sekkun, kui te liiga pikalt kõnelema hakkate. ja üritan siis anda siis kõikidele sõna. enne kui alustame, eh, tahaksin teha väikese sissejuhatuse sellesse teemasse, sotsiaalne kolm A eh, reiting. Eh, Claude Juncker juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal pidas kõne Euroopa Parlamendis ja räägiti siis Eh, sellest, et on vaja Euroopa sotsiaalõiguste sammast. oktoobris eh, kaks tuhat viisteist Euroopa Komisjon pidas orienteeriva arutelu sellel eh, teemal ning komisjon on siis oma tööprogrammi kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ka selle teema sisse võtnud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris komisjon siis oma ettepanekuid konkretiseeris, toimus siis selline äh, Ähm, äh, täiendav arutelu ja algasid konsultatsioonid sotsiaalpartneritega, äh, riiklike, äh, regionaalsete ja kohalike esindajatega, samuti kodanikeühiskonnaga ja selle protsessi keskmes tahetakse, käigus tahetakse siis konkretiseerida just nimelt seda sotsiaalsete õiguste sammast. meie siin tööhõivekomisjonis Äh, tahame, et toimuksid tõesti võimalikult laiapõhjalised arutelud. Äh, vähemalt peaksid konkreetsema kuju äh, saama teatud asjad, näiteks uus õigusraamistik Euroopa tasandil, mis on vastavuses kahekümne esimese sajandiga, jutt käib Äh, noorte tööpuudusest, täpselt samuti pikaajalisest tööpuudusest, äh, sellest, kuidas nende vastu võidelda ning konkreetsemalt selles sotsiaalsete õiguste sambas äh, peaks pöörama tähelepanu ka töö ja eraelu tasakaalule töötavate vanemate jaoks eriti, samuti Euroopa kvalifikatsioonide tegevuskava ning välja kuulutatud äh, tööjõu mobiilsuspakett, mille äh, sisuga me veel konkreetselt ei ole tegelenud. Äh, komisjon rõhutab seda, et me eelseisvatel nädalatel, komisjon tahab eelseisvatel nädalatel konkreetsed ettepanekud teha ja kui me räägime sotsiaalsetest miinimumstandarditest või sotsiaalsetest õigustest, siis meil on väga palju erinevaid definitsioone, mis on Euroopa Liidu konventsioonides, samuti Euroopa sotsiaalhartas ja mujal. me peame seda kõike konkretiseerima ning äh, välja töötama siis sellise ühtse seisukoha äh, äh, ja me ei saa, me peame seda siis tegema euroala riikide tasandil ja kutsuma teisi liikmemaid, liituma ja tänase, tänaste arutelude käigus tahaksime siis eh, keskenduda mõningatele küsimustele, mis me teile esitasime need vastused, mis eh, meile on saabunud, on tänase aruteluga seotud ja loomulikult peame me arutama seda, kuidas me saame eh, sotsiaalpartnereid riiklikul tasandil kaasata. küsimus on ka selles, Äh, kuidas on lugu äh, konkurentsivõimega. Euroopa tasandil on seda teemat üsna kriitiliselt juba arutatud. samuti on räägitud palkade kehtestamise mehhanismist ja see on väga vaidlusalune teema ning tahaksin meil mainida, et täna me peaksime kõnelema ka äh, sellest, et et Juncker nõuaks siis võrdset töötasu, võrdsed, võrdses või sama töö eest, seda teemat peaks samuti Euroopa tasandil kõne, arutama ja selline lähenemine on minu arvates positiivne ja peaks vaatama, kuidas õigusaktides eh, saaks seda samuti kajastada. nii palju siis sissejuhatuseks. ma eh, loodan, et eh, ma ei ole eriti kõnelejatelt kõneaega ära võtnud ja et meil on aega ka aruteludeks ja kõigepealt annaksin sõna George Engelile ja siis Nikolaus Maniusele ja siis alustame omavahelisi arutelusid. palun, George. kallid kolleegid, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad olles töö ja tööhõive ja sotsiaalkindlustuse komisjoni esimees Luksemburgi parlamendis, on mul väga hea meel olla täna siin teie hulgas Äh, tahaksin tänada esimeest härra Hendelit selle eest, et mulle anti võimalus kõnelda teemal, mis on mulle eriti südamelähedane, tegemist on siis just nimelt sotsiaalse mõõtmega Euroopa Liidus. Äh, daamid ja härrad, äh, ligemale pool sajandit tagasi just Lux, üks luksemburglane Eh, tahtis eh, panna aluse sellisele sotsiaalkindlust, sotsiaalsele ja heaolule, nagu meil täna Euroopa Liidus on. Eh, ja see, mis me, mis me oleme tänaseks saavutanud, seda me ei oleks suutnud saavutada ilma Euroopa Liidu asutajateta. tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal Schumani deklaratsioonis pandi paika ühe eesmärgina ka parandada inimeste elutingimusi ning ma leian, et Eh, tollased prioriteedid olid vägagi õigustatud. edasised aluslepingud eh, andsid uue tõuke sotsiaalse eh, mõõtme edendamisele, mida pikka aega oli tähelepanuta jäetud ja Lissaboni lepe toet-, tugevdas Euroopa sotsiaalset mõjet, tööhõive edendamist ja sotsiaalse kindlustuse tagamist, koolitust, võitlust sotsiaalse tõrjutusega. Need on kõik asjad, mis on Euroopa projekti keskmes Euroopa seisab praegu silmitsi äh, väga suurte sotsiaalsete probleemidega. me teame, et tööpuudus on äärmiselt kõrge, ebavõrdsus on suurenenud, vaesus ja puudus äh, on, äh, samuti ebavõrdsused liikmesriikide vahel on suurenenud. noorte ja laste vaesus, tööpuudus ja laste vaesus tähendab seda, et me peame pöörama Euroopa projekti juures rohkem tähelepanu just nimelt sotsiaalsele mõõtmele, kui me tahame ära hoida sotsiaal, sotsiaalset lõhestumist ja äh, vältida seda, et inimesed äh, muutuvad Euroopa projekti suhtes vastumeelseks ja tahame peatada ka ekstremismi ja populismi. Äh, jah, sotsiaalsed ja rahalised ebavõrdsused on ohuks Euroopa Liidu ühtsusele me peame panema sotsiaalsed asjad Euroopa projekti keskmesse. Äh, väga sageli aga sotsiaalne mõõde äh, jäetakse kõrvale või seda lausa tõrgutakse, sellepärast et äh, see mõjutab negatiivselt eelarvet, otse vastupidi tegelikult. sotsiaalne, tugev sotsiaalne liit, liit, mis keskendub inimestele, peaks olema liikmesriikide vahelise koostöö aluseks see peab hõlmama sotsiaal, põhiliste sotsiaalsete õiguste austamist, äh, võrdsete mobiilsust, elutingimuste ja töötingimuste parandamist, võitlust tööpuuduse, vaesuse ja ebavõrdsusega ning sotsiaalse tõrjutusega ja samuti palgatumpingud ja maksutumpingu vastast võitlust. ja seda kõike tuleb teha niimoodi, et edendatakse Euroopa sotsiaalsed mudelid, mis tugineb tugevale sotsiaalsele kaitsele, kvaliteetsetele avalikele teenustele ning sotsiaalsele dialoogile. daamid ja härrad, sotsiaalne mõõde peaks olema eh, meie tegevuskava keskmes, see peaks olema institutsioonide tegevuse keskmes, see peaks olema kõigi meie nii majandus, rahanduspoliitikate keskmes. me peame panema sotsiaalse mõõtme oma tegevuse keskmesse just nimelt äh, Euroopa integratsiooni järgmistel etappidel. Euroopa Liidu juhtimine eh, on midagi, mida saab veel paremini kohandada just nimelt selleks, et eh, saavutada tasakaal, parem konkurentsivõime, eh, strukturaalne lähenemine ning jätkusuutlik kaasatus, tagades sotsiaalse ühtsuse Eh, sotsiaalne poliitika, tööhõivepoliitika on poliitikad, mida tuleb adekvaatselt koordineerida, need tuleb lülitada Euroopa poolaastasse ja arvestada eh, nende eripäraga. Eh, kui me tõesti soovime saavutada sotsiaalsemat ja võrdsemat Euroopat, siis me peame seda Euroopat ka sotsiaalselt juhtima ja see sotsiaalne juhtimine peab olema lahutamatuks osaks kogu Euroopa poolsaastas. jätkusuutlik majanduskasv, kaasav majanduskasv ei saa toimuda ilma äh, sotsiaalkaitsesüsteemide reformideta. daamid ja härrad, nagu te teate, Luksemburg eesistumise ajal äh, otsustas äh, panna just nimelt kodanikud äh, Euroopa projekti keskmesse me tahtsime tugevdada ja süvendada Euroopa sotsiaalset mõõdet, see oli ka ähm, meie eesistumise üheks prioriteediks. me korraldasime ka traditsioonilise parlamentidevahelise konverentsi oktoobris, möödunud aasta oktoobris ja seal olid kohal siis kõigi parlamentide sotsiaalasjade komisjonide esimehed ja sellel kohtumisel parlamendid, parlamendisaadikud üritasid siis leida, kuidas sotsialiseerida Euroopa poolaastat ja ka Euroopa rahaliitu, kuidas saavutada seda siis sotsiaalset kolm A reitingut. Luksemburgi eesistujana tahtis ka Euroopa Liidu tasandil saada jagu sotsiaalsest defitsiidist ja saavutada sotsiaalse kolma reitingu eh, kogu Euroopa Liidu tasandil. Eh, me tegime pidevaid jõupingutusi selleks, et tugevdada eh, kaasavat majanduskasvu, võidelda tööpuuduse vastu Äh, tahtsime toetada Junckeri plaani ellurakendamist äh, selleks, et käivitada majanduskasv ja edendada Euroopa konkurentsivõimet. Luksemburg eesistujana pani rõhku sotsiaalsetesse investeeringutesse, iseäranis investeeringutesse, äh, mida tehti inimkapitali ja sest ainult niimoodi saame vältida tormijooksu kõige madalamates tarnatite suunas. Euroopa äh, saavutab niimoodi suurema legitiimsuse oma kodanike silmis. Äh, eurooplased näevad praegu ainult integratsiooni ja eurot kui ohtu. Äh, ainult sel moel saame uut elu sisse puhuda Euroopa projektile suured sotsiaalsed lõhed seavad ohtu Euroopa projekti ning seavad ohtu ka meie siseturu ladusa toimimise meil on äh, vaja, et kodanikud usaldaksid Euroopat, Euroopa väärtusid. me ei saa jätta kohta nendele, kelle, kes pakuvad kergeid lahendusi, aga kellel neid lahendusi tegelikult üleüldse ei ole. kallid kolleegid, me peame olema ambitsioonikamad. Äh, sotsiaalne lähenemine kõige kõrgemate standardite suunas peaks olema meie sotsiaalsete süsteemide eesmärgiks inimeste heaolu peab olema meie eesmärgiks, me peame eh, vältima sotsiaalsüsteemide lammutamist, see oleks kahjulik kogu Euroopa Liidule. sotsiaalne ühtlus, kõige kõr-, üh-, lähenemine kõige kõrgemate standardite ümber Äh, ei sea mitte ohtu meie sotsiaalset süsteemi, nagu mõned kardavad. me lihtsalt peame vaatama, kuidas me neid ühiseid sotsiaalseid standardeid defineerime ja peame läbi viima vajalikud reformid. sotsiaalsete, ühiste sotsiaalsete algatuste hulgas äh, mõtleksin ma äh, eelkõige sellele, et me peaksime asju paremini jälgima ja paremini koordineerima, eriti tööhõive valgas ja näiteks peaks, peaksime pöörama tähelepanu õiguste ülekantavusele. me peaksime ka paremini, eh, rohkem tähelepanu pöörama kutsekvalifikatsioonide tunnustamisele. just nimelt Euroopa tasandil peame mõtlema ka sellele, eh, kuidas tagada töötukindlustus eh, selleks, et meil oleks majanduse makro, maja, makromajanduse stabiilsus tagatud eurorühm Äh, ja tööhõiveministrid, sotsiaalministrid äh, on välja tulnud väga hea algatusega, mis võimaldaks Euroopa tasandil palju kaasavamalt tegutseda. Äh, niisiis, see rühm kaasab erinevate parlamentide siis töö, tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonide esimehi, me näeme ette tõhustatud sotsiaalset dialoogi ja tihedat koostööd sotsiaalsete partneritega Euroopa tasandil ja loomulikult ei välista me neid liikmesriike, kes ei kuulu euroalasse, sellepärast et me kõik seisame silmitsi samade väljakutsetega. majanduse areng on seotud sotsiaalsfääri arenguga. minu jaoks on neli elementi sotsiaalse Euroopa jaoks äärmiselt oluline. kõigepealt tuleb sotsiaalselt, välja töötada ühised sotsiaalsed standardid teiseks äh, saavutada sotsiaalne, majanduse sotsiaalne juhtimine, kolmandaks edendada äh, tööhõivet äh, ja vastavat haridust ja neljandaks tuleb kokku leppida sotsiaalsete investeeringute tegevuskavas. ma tulen selle teema juurde hiljem tagasi, kui seda soovite. daamid ja härrad, ainult ühiselt saame me tegu-, saavutada seda, et Euroopa taastab oma sotsiaalse mõõtme me ainult niimoodi saame saavutada sotsiaalse kolma reitingu ja puhuda sisse uue elu oma sotsiaalsele mudelile. meil on vaja vahendeid selleks, et saavutada sotsiaalset sidusust sellel praegusel raskel ajal Äh, kus inimestel on probleeme identiteedi radikaliseeruma. meil ei ole siin imelahe, imelahendusi, keegi ei tohiks meile ette heita seda, et me ei käitu vast-, äh, vastutustundlikult, me võlgneme sellise käitumise oma kodanikele. me peaksime keskenduma olulisele, sellele, mida meid ühendab. Euroopa peab oma lubadusi pidama, neid lubadusi äh, peame me pidama ühiselt ja ainult läbi solidaarsuse saame jagu ebavõrdsusest ja vaesusest ma olen äh, sügavalt veendunud, et ainult sellisel moel äh, saame äh, me tagasi võita nende inimeste usalduse, kes on hakanud Euroopa projektis kahtlema. me peame tugevdama Euroopa integratsiooni läbi tõelise sotsiaalse pakti ja see on ainus viis, kuidas me saame edasi liikuda. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, härra Engel! selle sissejuhatuse eest. Äh, me räägime nendest asjadest pärast seda, kui äh, Nikolaus Manios on ka sõna saanud. ja tõesti, äh, rääkimise ainest juba on, nii et härra Manios, palun. mikrofon, palun. tere pärastlõunat suur tänu, härra esimees, et äh, olete andnud mulle selle võimaluse jagada teiega Kreeka parlamendi seisukohti. austatud kolleegid sotsiaal- ja tööhõivekomisjonist, meie toetame jõupingutusi selleks, et luua Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas. Kreeka parlament on pühendunud sellesse töösse igal sammul, toetame kõiki ettevõtmisi, mille eesmärgiks on Euroopa sotsiaalmudeli toetamine, see on sotsiaalkaitse ja õiglase sotsiaalse arengu poliitika. kuid see, mis on täna arutelul, tegelikult äh, on osa laiemast äh, majandusjuhtimise ja Euroopa poolaasta raamistikust see on äh, raamistikus äh, minu meelest ähm, joonistuvad väga selgelt välja kasinuspoliitikate tulemused. see kasinuspoliitika on vähemalt minu koduriigis näidanud ja arvestades äh, majandus- ja sotsiaalnäitajaid, et see ei vii sugugi finantsolukorra paranemiseni. kasinuspoliitika ei loo tingimusi majanduskasvuks. ja natuke laiemalt rääkides ei äh, toeta äh, kasinuspoliitikaga meie kodanike elutingimuste parandamist. see raamistik äh, on oma tulemustega näidanud seda, et toetakse rangelt ainult eelarvete kohandamist ja mitte ei vaadata laiemalt problemaatikale Kreeka on kannatanud rohkem kui teised liikmesriigid sellepärast et meil on teatud kohustused, mis kaasnevad Euroopa Liidu liikmelisusega, aga lisaks sellele on meil ka siis erikokkulepe institutsioonidega. me üritame need poliitikad hoida kontrolli all ja üritame selles raamistikus oma tööd teha. üritame nii palju kui võimalik luua sotsiaalkaitsevõrgustik eriti kõige haavatavamatele meie ühiskonnagruppidele minu meelest tuleks siin välja tuua ka mõned väga olulised aspektid, mis puudutavad majandusjuhtimise raamistiku sotsiaalset mõõdet. kõigepealt, kriisi haldamine on täna keskendunud ainult eelarvete konsolideerimisele ja makromajanduslikele aspektidele. ja kõige peamine, vabandust, peamine hoob sellel on äh, just nimelt äh, kasinuspoliitikaga, tuleks leida teistsugused võimalused majanduskasvu taastamiseks ja selle kriisi ületamiseks. keskmes peaksid olema korralikud töökohad. ma tean, et kõike ei ole võimalik muuta, kuid sellegipoolest me peaksime kõik üheskoos keskenduma sotsiaalsete kriteeriumite süvalaiendamisele, et need jõuaks kõikide Euroopa poliitikate osaks, seda eriti Euroopa poolaasta kontekstis. teiseks, kõik igasugused äh, Euroopa poliitikad nii Euroopa kui ka siseriiklikul tasandil peaksid arvestama sotsiaalsete tagajärgedega ning peaksid keskenduma töökohtadele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele. kolmandaks, sotsiaalne jätkusuutlikkus peab olema Euroopa Liidus igasuguste halduskavade keskmes. põhimõtteliselt tuleb leida uus tasakaal seda sotsiaal- ja majandusministrite toetusel, tuleb leida uus tasakaal Euroopa Liidu poliitikates. tuleb tagada süvendatud koostöö ja suurem sünergia. eriti EBSCO nõukogu ja sotsiaalpoliitika mõttes laiemalt. ning loomulikult ka ECOFIN-i nõukogus. ja neljandaks tagada tuleb ka see, et äh, tööturu osapooled äh, osaleksid kogu selles menetluses samuti. meie siseriiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament peavad äh, loomulikult ka aktiivselt tegutsema. igasugune poliitika, kui ta tahab olla majanduslikult rentaabel ja jätkusuutlik, peab probleemidele lähenema korralikul viisil tagamaks õigluse, mis peab olema ka poliitikate eesmärk ja sotsiaalsed ja majanduslikud kaalutlused peavad olema tasakaalus. Euroopa sotsiaalõiguste sambast nüüd konkreetselt rääkides ma tahaksin öelda, et ähm, suures osas on juba sotsiaal- ja tööturu, tööõiguste edendamine tagatud, kuid äh, seadusandlus ei lähe piisavalt kaugele meil tuleb luua uus menetlus, kus nii liikmesriigid kui ka meie ühendused ise seavad endale eesmärgiks suurema sotsiaalse kaitse. keskmes peab siin olema korralike püsivate töökohtade loomine tuleb kaitsta ja toetada avaliku sektori sotsiaalteenuseid kaitsta ja edendada sotsiaalseid õiguseid ja, ja sotsiaalset õiglust. Euroopa sotsiaalõiguste samba loomine peaks arvestama muutuvate oludega Euroopa kogukondades ja töömaailmas laiemalt. seda tuleks kasutada sotsiaalse ühtekuuluvuse ja õigluse edendajana no Euroopa sotsiaalõiguste sammas peaks edendama ja täiustama igasuguseid jõupingutusi Euroopa töövõtjate kaitseks. muidu ta lihtsalt ei täida oma rolli. asi jääks muidu lihtsalt tühipaljaks sõnakõlksuks. tööturu osapooled ja kodaniku organisatsioonid peavad olema kaasatud sellesse protsessi ja täitma oma tähtsat rolli. konsultatsiooniprotsessist alates kuni lõpprakenduseni, aga ka seire ja hindamisprotsessis. ma viitaksin siin konkreetselt äh, kollektiivlepingute, kollektiivpalgalepingute olulisusele. mitte ainult sellepärast, et äh, täna on see üheks meie arutelu teemaks me kõik teame, millised võitlused on viimaste aastasadade jooksul meie mandril toimunud, aga ka mujal maailmas, selleks, et tagada kollektiiv, kollektiivlepingute õigus ja kollektiivläbirääkimised. see õigus on Euroopas välja võideldud. seda peeti seni iseenesestmõistetavaks aga kahjuks äh, täna enam kõikides liikmesriikides äh, see printsiip sugugi enam ei kehti. ei ole võrdsust, äh, ei ole võrdseid mängureegleid kõikidele töövõtjatele Euroopa Liidus. õigus kollektiivläbirääkimisele on Kreekas tühistatud juba aastaid tagasi ja praegune valitsus üritab selle uuesti juurutada, kuid seni ei ole see läbi läinud, kuivõrd institutsioonid on olnud äh, sellele kangekaelselt vastu. kuid kollektiivlepingute taastamine on olnud äh, meie valitsuse lubadustest rahvale ja ma olen veendunud, et järgnevatel kuudel meil õnnestub see eesmärk ka täita. me kõik oleme siin oma koduriikides äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjoni liikmed ja me teame seda, mida tähendab kollektiivläbirääkimiste õiguse tühistamine, me teame seda, et sellega piiratakse töövõtjate õiguseid ja me peame võitlema selle eest, et me saavutaksime ühtse Euroopa ülese siduva tingimuse, mis puudutab õigust kollektiivläbirääkimistele ja kollektiivpalgalepingutele. riik peab sekkuma, kui see on vajalik, selleks et toetada töövõtjaid me ei saa rääkida Euroopa sotsiaalõiguste sambast, kui selline puudujääk ei ole eemaldatud. kui on võimalik äh, teatud liikmesriikides äh, erand võtta, nüüd ähm, sotsiaalõiguste sammas, selle aluseks peaksid olema kaks teineteist täiendavat telge. kõigepealt, äh, kõigepealt tuleb praeguse seadusandluse äh, puudujäägid eemaldada, et sotsiaalseadusandlus võtaks arvesse praeguseid olusid tööturul ja selleks, et ta äh, tagaks selle, et uued tööturumudelid tagavad äh, tööandja ja töövõtja vahel äh, õiguste tasakaalu. rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendina ei saa me võtta sellist seisukohta, kus äh, me hoiame endast eemal need küsimused, me ju teame seda, et tööturu osapoolte seas on töövõtjad kõige haavatavamas olukorras ja kõik äh, poliitikad, kui nad tahavad olla õiglased, peavad olema nende poole kaldu. nüüd äh, verstapostide süsteem, eriti mis puudutab flexicurity ähm, mõistet jah, seda poliitikat oleks vaja ja selle aluseks peab olema parimad tavad liikmesriikidest. taaskord, parlamentidena peame me ütlema, et just nimelt selles valdkonnas me toetame stabiilsete ja ajas püsivate töökohtade mõistet ja igal, igas faasis peab olulist rolli mängima töövõtjate ühendused ja ametiühingud igasuguse sotsiaalse hindamissüsteemi aluseks, peamiseks eesmärgiks peab olema tagada nii siseriiklik kui ka euroopalik sotsiaalne ühtekuuluvus, peab olema vältida sotsiaalset dumpingut, peab olema, eesmärgiks peab olema so-, töövõtjate sotsiaalne kaitse ja tööturgude toimimine. sotsiaalsete võrdlus äh, astmete seadmisel võiksime me näiteks kasutada tööpuuduse indikaatoreid, haridustaset, lapse hoolekandevõimaluste olemasolu ja, ja tööjõu maksustamise näitajaid on ju selge ja see on ka tõestatud, et need on otseselt seotud tööhõive määradega. loomulikult kõik otsused tuleb langetada üheskoos huvipooltega ja seda töötajate esindajate aktiivsel osalusel. nii palju, kui kuulda on, on sellest räägitud ka Euroopa Parlamendis tööhõivekomisjonis ja meie oleme nõus ka praeguse parlamendi seisukohaga. nimelt need ettepanekud, mis on esitatud Euroopa sotsiaalõiguste samba loomiseks, tunduvad olevat võtnud õige suuna kuid tuleb äh, uurida seda, et äh, millised tagajärjed sellel võivad olla. meie oleme näinud, et töösuhted on muutunud, sellel on teatud äh, negatiivsed tagajärjed ja neid tuleks lähemalt uurida. praegu on kasutatud väga piiravaid poliitikaid ja need tuleks läbi vaadata. on selge see, et see poliitika on otseselt vastu sellele, mida on Euroopa Komisjon esitanud Need ettepanekud on kasulikud ainult siis, kui nad tagavad õiguse tervisele, haridusele, töökohale ja kodule kõikides Euroopa liikmesriikides kõikidele kodanikele. ja ma tahaksin rõhutada seda, et erilist tähelepanu tuleks pöörata nendele eesmärkidele, mis toetavad lapsi, noori inimesi, töötavaid emasid ja äh, eakamaid inimesi, tuleks rakendada siin konkreetseid rahastatuid meetmeid, mitte viidata ainult indikaatoritele või analüüsidele. Need on need elanikkonnagrupid, mis saavad kõigepealt lüüa kriisiolukordades ei tohi unustada seda, et sotsiaalõigused on universaalsed ja kehtivad meie kõigi jaoks. ei saa olla öö, äh, mitte mingisugust sotsiaalõiguste sammast, mis ei ole oma iseloomult kollektiivne kui see ei kehti meie kõikide jaoks, kõikide jaoks, kes Euroopa Liidus äh, äh, resideeruvad, olenemata sellest, milline on nende päritolu, taust, sugu, äh, seksuaalne sättumus või milline on nende religioonne taust. suur tänu tähelepanu eest ja ootan huviga arutelu suur tänu, Nikolaus. tavaliselt eh, kui me külalisi külla kutsume, siis me anname neile ka soovituse, kui pikalt nad eh, rääkida võiks. Eh, ka see, mis teie ütlesite, ehm, on meile mõtteaineks ja kindlasti ei olnud see liiga pikk seega. avan nüüd aga võimaluse kolleegidel sõna võtta. sõnasoovijaid on seega ka Äh, kaks, selleks hetkeks praegu kaksteist ennast registreerinud ja seega kaks minutit kõneaega. Äh, kõigepealt sõna Läti kolleegile härra Ratsuksile. tere pärastlõunat kõigile. Euro-, äh, Läti parlamendi Euroopa sotsiaalõiguste sambast rääkides. sotsiaalse mõõtme toetamine Majandus- ja Rahaliidu puhul on teema, Äh, mida on räägitud, millest on räägitud Läti parlamendis mitu korda ja ma tahaksin nende arutelude tulemusena öelda, et Läti äh, riikliku reformikava läbi oleme me leidnud tasakaalustatud lähenemise, kus ei keskenduta mitte ainult majanduskasvule, vaid ka sotsiaalsetele arengutele. see lähenemine, lähenemine on toetanud äh, valitsusstruktuuride väljakujunemist, millel on laiem perspektiiv sotsiaalsetele küsim-, aspektidele ja on äh, võimaldanud arvamuste vahetuse eesmärkide osas, mille eesmärgiks on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. mis nüüd puudutab konkurentsivõime nõukogu, siis selles osas on Läti suhteliselt skeptiline. muidugi võik-, võiks nendest kasu olla teatud oludes, aga me ei tohiks unustada, et tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas äh, on meil juba väga hästi juurutatud mehhanismid äh, siseriiklikul tasandil. ja samuti on ka palgakujundusmehhanismiga, aga see on liikmesriikide pädevuses minu meeles, meelest. Need mehhanismid äh, peegeldavad äh, riikide struktuure, Lätis on see kindlasti niimoodi, arvestatakse tööturu osapooltega ja tuleb arvestada, et liikmesriigid lähenevad asjale erinevalt. aastaid on äh, Lätis käi-, äh, käimas koos äh, kolmepoolne läbirääkimiste nõukogu, mille eesmärgiks on toetada valitsuse, tööandjate ja töövõtjaorganisatsioonide vahelist koostööd ja nõukogu eesmärgiks on lahenduste leidmine sotsiaalmajanduslikele arengutele. meie eesmärgiks on leida tasakaal riigi ja ühiskonna huvides loome strateegilisi programme ja seadusandlust sotsiaal- ja majanduslikes küsimustes. eesmärgiks on sotsiaalne pain-, äh, stabiilsus ja olukorra paranemine riigis. me loomulikult tahame täita me tahame seda, et kõik äh, tööturu osapooled täitaksid oma kohustusi. nõukogu vaatab üle ka, ka komisjoni riigipõhised soovitused. suur tänu! suur tänu! Svetlana Angelov, kes on tööhõive ja sotsiaalkomisjoni aseesimees Bulgaariast. suur tänu, austatud härra esimees, daamid ja härrad. Bulgaaria valitsus arvab, et aktiivne dialoog tööturu osapooltega ja vabaühendustega on võtmetähtsusega tõhusaks koostööks niimoodi on meil võimalus jõuda konsensuseni, mis on vastuvõetav ka äh, rahvale. Bulgaaria valitsuse seisukohad Euroopa poolaasta osas äh, tagavad selle, et äh, koostöö tööturu osapooltega on võimalik. niimoodi saavad ka nemad toestada siseriiklikusse reformikavasse palgad äh, Bulgaarias otsustatakse ära seadusandlusega ja arvestades praegust, äh, praeguseid tavasid Bulgaarias, siis kõik, mis puudutab elustandardit Bulgaarias, otsustatakse ära koostöönõukogus. turu põhimõtetest peetakse seega kinni me austame kõiki Euroopa standardeid selles küsimuses. palgad otsustatakse ära vastavalt äh, kollektiivlepingutele. me anname endast parima selleks, et luua tingimused rahva heaoluks see tähendab seda, et me oleme alati olnud huvitatud äh, sotsiaalpartnerite seisukohast. on oluline, et meie majandus oleks äh, konkurentsivõimeline ja äh, see asi on pidevas liikumises, läbirääkimised käivad kogu aeg ja me üritame olla nii paindlikud kui võimalik. ja ma arvan, et niimoodi me soodustame ka ettevõtlikkust Bulgaarias vastavalt Bulgaaria seadusandlusele ei ole võimalik diskrimineerida usu või seksuaalse sättumuse põhjal. kõik peavad saama sama palga. see on põhimõte, millest tuleb kinni pidada. meie ühiskond on väga salliv ja palgaga meil probleeme ei ole Bulgaarias. suur tänu, Toomas Mann, Euroopa Parlamendi liige. suur tänu, härra esimees, Jean-Claude Juncker tegi algust väga olulise ülesandega, kui ta alustas Euroopa Komisjoni presidendina, siis ta ütles, et tema soovin, et, et Euroopa Liit saaks ometigi sotsiaalse näo ja teie ka rääkisite sellest. jah, me oleme väga palju üritanud, aga kahjuks paljudes valdkondades me ei ole saavutanud soovitud, me peame ka nägema, kuidas paljud kodanikud radikaliseeruvad, muutuvad paremäärmuslasteks ja saame võõranduvad Euroopa Liidust. nii et me ei ole piisavalt asju läbi arutanud, ma tean seda. aga mida me siis teinud oleme? EFSI Jean-Claude Junckeri investeerimiskava tagab selle, et meil oleksid sellised investeeringud, mis lisaksid või toodaksid lisandväärtust ja meie Euroopa Parlamendis oleme võitlenud selle eest, et noortegarantii ka rakendatakse, mida veel paljudes liikmesriikides ei ole rakendatud ja samuti noortealgatus, et tagada, et noortele antakse vahendeid, et näidata, et neid ei ole üksi jäetud. Need on olulised valdkonnad, aga kas siis ei, kas nähakse ka, et see ongi Euroopa lisandväärtus, see on tegelikult küsimus teile ja nüüd härra Maniosele ma äh, lugesin, et äh, äh, äh Mikitan Tees oli ka äh, teil meie äh, majandus-rahanduskomisjoni liige ja räägiti sellest, kui keeruline on erinevaid probleeme lahendada ja kui, kui räägitakse äh, kärbemeetmetest, siis räägitakse alati kasinuspoliitikast, aga me peame ka vaatama, kuidas ähm, investeeritakse selliselt, et ähm, raamistik oleks õigus ja ja Saksamaal on seda samuti tehtud ja, ja see toimib ja ma olen nõus teiega, et äh, mitte me ei peaks piirduma mitte ainult äh, finantsküsimustega ja seetõttu küsimus teile. kas ei ole mitte hädavajalik, et teie riigis, ma tean, kui keeruline see on, oleks äh, et pensionite reform läbi viidaks? me ei tee seda selleks, et äh, Kreekat kuidagi maha suruda, ei, me soovime inimestele anda võimaluse, et nad näeksid, et neil on olemas perspektiivi, et nad näeksid, kui oluline on, et neil oleksid pensionid, mis oleksid ka rahastatavad. nii et oluline on inimestele anda ka teie süsteemis tulevikku välja vaadata, meie kavatsused on tõesti ainult eh, positiivsed, ma võin teile seda kinnitada. aitäh, Evangelos Patsiakos Kreeka parlamendist saab nüüd sõna suur tänu, härra esimees. suur tänu selle võimaluse eest. me kuulsime härra Ramaniosse sõnavõtu ja ka mina sooviksin teie tähelepanu juhtida Kreeka probleemidele, mis on seotud äh, selle suure majanduskriisiga, mis puudutab eelkõige just noori. ja asjad leiavad aset äh, praegu väga keerulises äh, olukorras, meil on äh, töötuse protsentimäär kakskümmend kuus, üks koma viis miljonit töötut ja me näeme, et eelkõige just äh, noori puudutab see kõige rohkem. ja nemad on ju kõige olulisemad meie riigi majanduse arenemiseks. ja Kreekat nähakse nüüd juhtriigina maailma tasandil noorte tööpuuduses ja see on seotud majanduskriisiga ja samuti ka pagulaskriisiga, mis mõjutab samuti Kreekat tema geograafilise mm, asukoha tõttu. ja tulemuseks on mm, akuutne sotsiaalne kriis, mm, pessimismi levik ja eelkõige just kõige haavatavamad elanikkonnarühmad on puudutatud nendest probleemidest ning see survestab ka Euroopa Liitu me üritame noorte töötust vähendada, me soovime keskenduda jätkusuutlikule tööturule, mis, mille keskmes oleksid noored ja me kasutame selleks äh, koolitust, väljaõpet, samuti vastavat toetuse ja abi pakkumist noortele, et nad saaksid leida ähm, endale töö, väärikad töökohad. Euroopa Liidu fondide kasutamine on samuti oluline ja Kreeka on vastu võtnud konkreetseid meetmeid meet selleks, et edendada ähm, ettevõtlust ähm, ja töökohtade loomist noorte seas. samuti me äh, oleme vastu võtnud õigusakte selleks, et äh, ka edutada või ergutada noorte töölevõtmist. ja samuti oleme loonud stiimuleid äh, noorte väljaõppe tagamiseks ning oleme julgustanud ka sotsiaalse dialoogi läbiviimist nüüd vaatamata kõikidele tehtud jõupingutustele, me ei ole veel väga häid tulemusi näinud ja me peame tegema ära rohkem. Euroopa Liit peaks tõhusamalt toetama oma liikmesriike selles keerulises olukorras, mis eelkõige mõjutab noori, nagu ma ütlesin meil on vaja sotsiaalset äh, ühtekuuluvust, aga meil on vaja ka solidaarsust, sellepärast et kui ei ole solidaarsust, siis äh, riigid, nii nagu Kreeka, ei jää ellu. et see kunagi, kui Euroopa Liit alguse sai, siis oli Kreeka üheks juhtriigiks. aitäh ja nüüd Vandi Imereš äh, Portugalist, palun. aitäh, härra esimees struktuurireformide analüüs näitab, et kärpepoliitikat, kasinuspoliitika on ähm, viinud olukorra halvenemiseni. et rikkamad on muutunud rikkamaks, vaesemad vaesemaks. ja mõningad analüüsid näitavad ka, et Portugali, portugallaste ela, elustandard on halvenenud, samuti naiste vahe, meeste vaheline palgalõhe on suurenenud kolme protsendi võrra, see on üks suuremaid ähm, tõuse Euroopa Liidus töötus on suurenenud kaheksateist protsendile ja pikaajalisi töötuid on neli ja pool miljonit ja paljudel meie, paljudest meie elanikest on töötud juba väga pikka aega ja nelisada tuhat noort last on vaesuses ning me näeme ka, et ähm, palgavaesus äh, suureneb. samuti äh, keeruline, äh, me peame oma põhiliseks prioriteediks seadma ähm, väärikad töökohad, samuti mis puudutab ebakindlaid töösuhteid, siis ka see tagab ähm, edasise ebakindluse. noored praegu põgenevad oma koduriikidest ja noored, tegu on noortega, kes on tegelikult väga hea väljaõppe hariduse saanud ja see loomulikult ka avaldab negatiivset mõju demokraatiale, sotsiaalsele valdkonnale, aga ka pensionisüsteemile, tervishoiusüsteemile ja seetõttu seetõttu vaesed riigid muutuvad veelgi vaesemaks. ei ole võimalik struktuurireforme läbi viia eh, ilma sotsiaalpartnerite kaasamiseta. on palju neid, kes ähm, sekkuvad küll sotsiaalpartnerite autonoomiasse, aga samas meil on vaja siiski kõik äh, huvipooled kaasata, meil on vaja tagada kõik eeldused äh, selleks, et kogu süsteem toimiks. ja Portugalis on äh, üks ähm, on praegu tegu sellise süsteemiga, mis sotsiaalset kindlust tegelikult ei taga. samuti on äh, töösuhted äh, väga problemaatilised, äh, praegune töö, olukord on viinud vaesuseni, palgavaesuseni ja tekkinud on olukord, mis on tõesti väga ohtlik. nii et, nii et praegu meil küll ähm, kolm A-reitingut ei ole. aitäh ja nüüd Euroopa Parlamendi liige Laura Kie aitäh, härra esimees. lubage mul öelda, et kui Euroopa sotsiaalne nägu on selline, et selline, mille, millest räägib Euroopa Komisjoni president Juncker, siis me sooviksime küll väga, et tema ametiperiood kiiresti läbi saab sellepärast et see komisjoni kirjeldatav äh, nägu ei ole inimlik, see on vägagi kaugel inimlikkusest. ja me peame ka vaatama, milline olukord praegu Euroopas kehtib. ja Kreeka on tõesti suurepärasem näide selle kohta, et struktuurreformid koos äh, kasinuspoliitikaga äh, on sotsiaalsüsteemi täielikult lõhkunud hävitanud ja see mõjutab äh, ka väga rangelt äh, kodanikke ja see on viinud äh, halvate tulemusteni. ja see ei ole sugugi enam seotud riigi elanike vajaduste täitmisega. me peame ikkagi tõhusamaid meetmeid võtma, mitte ainult rääkima kolma reitingust Ähm, president Juncker äh, võrdles Kreekat põleva lennukiga ja ütles, et kasinuspoliitika on ainus meede, äh, ainus viis selle riigi päästmiseks, nii et meil on tegu hädaolukorraga, aga meil on tegu ikkagi inimeste vajadustega, mida on vaja täita, nii et kõik muu on lihtsalt tühjad sõja, sõnad. nii et me peame ikkagi arvestama nendega, kes kõige rohkem äh, on praegu surve alla sattunud. nüüd Philip Comderi, kes on Prantsusmaa Euroopa asjade komisjoni liige no.. aitäh, esimees. Euroopa Liit majandus- ja rahandusliit ei saa ainult rahaliidu sambale tugineda. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta euroala kriis ei ole kahtlemata viimane kriis Ähm, meil on endiselt ähm, tasakaalunihkeid, kas makromajanduse vallas, rahanduse vallas, samuti sotsiaalsfääris ja eriti palkade vallas. me leiame, et lähenemine nendes valdkondades on hädavajalik iseäranis palkade vallas. probleem on selles, et euroala valuuta täna ei ole enam konkurentsivahendiks ning seetõttu võivad äh, palgad äh, saada vahendiks, äh, millega üritatakse saavutada konkurentsivõimet. kui me tahame sellele lõpu teha, siis meil on vaja just nimelt palgapoliitika vallas seisukohti lähendada. teatud sotsiaalsed näitajad, mida komisjon välja pakkus, on esimeseks etapiks, aga meie arvates tuleks minna kaugemale Äh, miinimumpalga küsimus äh, on küll sotsiaalsete õiguste sambas, mida äh, president tutvustab peatselt. jah, igal riigil peaks olema selline miinimumpalk ja samuti meil on neli soovitust Euroopa poolaastaks. komisjon on teinud näiteks ka soovitusi tööturu kohta ja samuti võiks komisjon teha selliseid soovitusi palgaküsimustes ja näiteks selle liiga madala palga kohta just nimelt selleks, et palgatumpingut vältida ning see konkurentsi küsimus tähendab seda, et tuleb tegeleda ka palgaküsimusega ja meil on olemas Euroopa Palkade Seirekeskus, ähm, äh, mille töös osalevad ka sotsiaalpartnerid ja Euroopa institutsioonid, see minu arvates oleks üks äh, ähm, mõte, mis äh, arvestaks rohkem palgapoliitikat ka makromajanduse kontekstis. aitäh, mul on veel kaks sõnavõtusoovi. ja seetõttu ma praegu rohkem sõnasoovi ja kirja ei pane, sest muidu meil saab aeg otsa Rita Millam Soomest, palun. kaks minutit, palun. mikrofon, palun. suur tänu, härra esimees. on äärmiselt oluline meie meeles see, et kui me räägime Euroopa poolaastast, et me räägiksime ühtlasi ka sotsiaalsest ja majanduslikust mõõtmest kahjuks äh, on selle asjaga niimoodi, et äh, see on äh, paljudes riikides jäänud unarusse. tööpuudus, eriti noorte tööpuudus, mis on esile toodud täna, on ühiskonna jaoks täna kõige suuremad probleemid sellepärast, et see takistab ühiskondade arengut ja toovad kaasa mm, kõrvalejäämise ja loomulikult ähm, äh, toob see oma kulud kaasa. Euroopas on palju probleeme ja üks nendest on pagulasküsimus, äh, varjupaiga taotlejate küsimus. tööturule on sisenemas palju uusi inimesi ja seega on oluline, et me lõimiksime need inimesed, kes äh, pagulasstaatuse saavad samas aga ei tohi unustada seda, et seda olukorda ei saa kuritarvitada selle jaoks, et luuakse mm, kaks tööturgu Euroopas, et loome siis sisserännanutele niinimetatud odava tööturu ja siis ülejäänud tööturu. ja see on kindlasti see küsimus, kus Euroopa ühtsel lähenemisel mm, on oma roll mängida tööturu osapooled ja töövõtjad on praegu äh, halvemas olukorras, kuivõrd äh, majanduslikud olud on kehvad, aga ka seda ei maksa kuritarvitada. tuleb aru saada, et Euroopa mudel, kus tööandja ja töövõtja liidud lepivad oma koha, omavahel kokku nii palgad kui ka paljud teised sotsiaalsed punktid, on ju ometigi see tugevus äh, mis Euroopat iseloomustab ja sellest tugevusest ei tohi tulevikus loobuda. aitäh, Danuta Savletska Euroopa Parlamendist, palun. aitäh, härra esimees. ma olen täiesti nõus härra Engeliga, kes ütles, et sotsiaalteemad peaksid olema Euroopa projekti keskmes. tööturg Euroopa Liidus ähm, areneb äh, ja seetõttu me peame muutuma, kui me soovime luua äh, sotsiaalseid, kujundada sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidus, äh, siis me peame rakendama ka tõhusaid muutusi härra Händel ütles, et Euroopa seadusloome ja ka äh, konkreetsete liikmesriikide seadusloome sisaldab mõisteid, mis on vägagi üldsõnalised ja mis äh, võimaldavad ka väga äh, üldist ebaselget tõlgendust või ka ületõlgendust mõningate mõtete puhul, näiteks sotsiaalne dumping ja ebakindlad töösuhted Need on sellised mõisted, mida võib tõlgendada vägagi ähm, laialdaselt ja neid võib ka üle tõlgendada. minu palve oleks järgmine. selleks, et ähm, korral-, õigesti aru saada, ühtemoodi aru saada äh, nendest asjadest, tuleks ikkagi asju nimepidi äh, nimetada ja, ja vältida selliseid äh, mõisteid, mis tekitaksid valesti tõlgendamisi sellepärast, et see on oluline ka meie kodanike jaoks, kui me soovime neid konkreetseid seadusakte äh, rakendada, et mõisted oleksid selged. ja ma sooviksin teid ka julgustada teid äh, nende äh, muutuste valguses, et muudetaks ka, vaadataks ka probleeme täpsemalt, sellepärast oluline on tööhõivet suurendada ja tavaliselt me siis nimetame seda töötuse vastaseks võitluseks ja meie jaoks tähendab see seda, et kuidas me toetame neid, kes ei ole veel tööd saanud. sama probleem, siis eh, töötusevastane võitlus eh, saab eh, lahendada teisiti, et ütleme, et võitleme uute töökohtade nimel, et sellisel juhul te tegelikult peate silmas hoopis teist asja, sellepärast et pilt on hoopis teistsugune, sellepärast et kuidas te toetate ettevõtjaid, pereettevõtteid selliselt, et nad saaksid rohkem inimesi tööle võtta, sellepärast et nemad loovad töö, kõige rohkem ähm, töökohti. samuti me räägime elukestvast õppest, et need noored, kes ähm, soovivad ähm, olla sõltumatud, ei, neile me ütleme, et te, te peate ikkagi elukestvalt õppima. aga kui me saaksime seda kuidagi teisiti nimetada, siis äh, sellest äh, oleks võib-olla suur kasu aitäh, nüüd Udo Spirke Sloveeniast. Sloveenia parlamendist. Eh, suur tänu, härra esimees. ja tere päevast kõigile. ma pean nentima, et Euroopa Liit ei olnud valmis majanduskriisiga eh, hakkama saama, sellises mahus majanduskriisiga hakkama saama ja miks ma seda ütlen? sellepärast, et äh, sotsiaalsuhted äh, on halvenenud kogu Euroopa Liidus. mina mõistan äh, Euroopa Liitu kui võrdsete õigustega rahvaste integratsiooni, kus arvestatakse kõikide sotsiaalõigustega. Euroopa ja Euroopa Liit peab Ähm, rajanema sotsiaalsetel õigustel, vastasel juhul meil Euroopa Liitu enam ei ole. see kolme A reiting on hea poliitiline lähenemine. aga ma sooviksin siin ähm, selle läbiviimisel olla ambitsioonikam. majanduslik edu ja sotsiaalne õiglus võib, ähm, võib Euroopa Liidus saavutada ainult sellisel juhul, kui kõik äh, sotsiaalõigustega arvestavad. kui nüüd vaatan ähm, majandusvaldkonna terminoloogiat, siis mul on tõesti, mm, meil on piisavalt äh, kitsapiirilisi äh, ähm, meetmeid, rahandusmeetmeid, mis tegelikult on töötajate olukorda vaid halvendanud. sotsiaalpoliitika on ka tööhõivepoliitika, ka noortepoliitika, perede poliitika, aga poliitika ei tohi pidevalt äh, vähendada töövõtjate õigusi majandusarengu hinnaga. kolleeg Zimmer Euroopa Parlamendist lugupeetud kolleegid, me oleme praegu silmitsi dilemmaga ühelt poolt me ütleme kõik, et me soovime tugevamat sotsiaalset Euroopa ja teisalt me teame täpselt, et meil on erinevus sotsiaalpoliitika nõuete vahel, mis, mida siis eelkõige kujundatakse liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil sotsiaalse põhiõigust see ei arutata ja see, ja siin tuleb arvestada ka sellega, et kui on, toimuvad mingid läbirääkimised näiteks mm, konk-, riigi põhi, konkreetse riigi osas äh, läbirääkimised, siis esitatakse Euroopa Liidu institutsioonide poolt nõuded, mis on meie soovidele, taotlustele täiesti vastuolulised. ja meil on vaja arutelu selle kohta, kuidas me kujundame välja sotsiaalset Euroopat ja kuidas äh, siis parlamendid, meie liikmesriikide parlamendid saavad paremini omavahel koostööd. kui me nüüd aga nõustume sellega, et nõukogus äh, tehakse hoopis teistsugust poliitikat, öeldakse, et ei, et meie tegutseme ähm, oma asjadega ise, teie tegelege ainult sellega, mille, mille osas teil on pädevus, siis sellisel juhul see solidaarsus, mida meil vaja on, me ei saavuta seda. oluline on ju see, et kõikidel Euroopa Liidu kadunikel on õigus pääseda vaesusest. me ei räägi enam nendest eesmärkidest, mis on Lissaboni strateegias, need on juba kõrvale lükatud. me lubame seda, et, et põhi õiguste hartat äh, on rikutud, teisi olulisi põhiõigusi on rikutud, mis on viinud äh, selleni, et aina rohkem inimesi satub äh, vaesusesse. kolmekordne A-reiting, mida Juncker nõuab, on õige, aga aga millal tulevad konkreetsed kriteeriumid, mõõdetavad indikaatorid, mille alusel neid tulemusi mõõta, et see on see öö, otsustav punkt, mida me peame arutama. aitäh. nüüd Adrian Solomon Rumeenia parlamendist. aitäh, äh, esimees. pärast kriisi need säästumeetmed tegelikult meie probleeme ei lahendanud, vaid pigem muutsid need veelgi tõsisemaks. Rumeenias me astusime mõningad äh, sammud sotsiaalse majanduse suunas, aga kahe tuhande kümnendal aastal äh, kärbiti palkasid kakskümmend viis protsenti, äh, pensionite tõus külmutati, miinimumpalk külmutati samuti ja sellele vaatamata probleemid jätkusid ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal palgad jällegi tõusid ning pensionid indekseeriti uuesti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal aga Rumeenia saavutas peaaegu neljaprotsendise majanduskasvu, mis tegelikult näitab, et kui lähenemist muuta just nimelt palgapoliitikale, siis on võimalik majanduskasvu saavutada me räägime nendest konkurentsivõime nõukogudest, see on uus mõte, millega hiljuti on välja tuldud, me oleme näinud ka viie presidendi raportid ja nende ettepanekuid. aga üldiselt tahetakse ju lihtsalt palkasid kontrollida. see näib olevat peamiseks eesmärgiks. jutt käib sellest, et on vaja seiremehhanisme palkade küsimuses. me ei arvesta riiklike teguritega, mis konkurentsivõimet mõjutavad. me ei taha tegelikult paika panna sellist sidusat konkurentsivõime strateegiat, meile teevad muret tööturukulud, palgakulud ning see, et läbirääkimiste potentsiaal just palkade vallas väheneb struktuurireformid on äh, samuti äh, üks teema, mida on mainitud. meie jaoks on need kahjulikud meetmed, me ei usu, et tööpuuduse probleemi on võimalik lahendada ilma siseriikliku nõudluse suurendamiseta, aga nõudlus suureneb ainult siis, kui kõikides valdkondades on ostujõud suurem meil on ähm, äh, tihtipeale asümmeetriline poliitika pakkumise ja nõudluse vallas ja see loob veelgi suurema lõhe kasumite ja palkade vahel ning tekitab probleeme riiklikul tasandil ja siis tekivad suured lõhed liikmesriikide vahel ja ka ebavõrdsus liikmesriikide sees me leiame, et ähm, jätkusuutliku majanduskasvu lahenduseks oleks just nimelt selline intelligentne kombinatsioon struktuurireformidest ja inimkapitalist mis äh, üldist nõudlust suurendaks, aitäh! aitäh! Alberto Montero Hispaania parlamendist järgmisena. Alberto Montero. Äh, tere päevast ja suur aitäh, et mulle sõna andsite me ei saa tegelikult kõnelda sotsiaalsest mudelist Euroopale. meil on olemas ühisturg, meil on äh, Majandus- ja Rahandusliiduga seonduv poliitika ja mitmeid teisi ühtseid asju, aga meil ei ole ühtset Euroopa sotsiaalset mudelit. ja me ei saa äh, tugineda millelegi, mis ei ole tegelikult reaalsus kui me tahame seda Euroopa ühtset sotsiaalset mudelit ja ma arvan, et me tahame, siis me peame hoolitsema selle eest, et sellest saavad kasu kõik töölised ja kõik riigid. ja kui selline Euroopa sotsiaalne mudel on olemas, noh, teeskleme, et see on olemas, siis viimastel aastatel me oleme näinud seda, et seda Euroopa sotsiaalsed mudelid õõnestavad kriisist ajendatud poliitikad. Nende poliitikute tulemusena süvenevad erinevused liikmesriikide vahel ja ka liikmesriikide sees tekivad rahvusvahelisel tasandil ebavõrdsused ja samuti ebavõrdsus siseriiklikul tasandil. ma arvan, et Euroopa sotsiaalne sammas äh, on edukas ainult siis, kui me arvestame sellega, mis toimub tööturul. minu koduriigis Hispaanias on tööturul Äh, näha kahe, väga, kahe teguri mõju. kõigepealt meil on selline kvantitatiivne mõju, sest et äh, seitse aastat on meil tööpuuduse määr olnud rohkem kui kakskümmend protsenti, vahepeal oli see isegi kõrgem kui Kreekas. meil aga ei olnud sellist SKT kriisi nagu Kreekas. samuti on äh, meil noorte tööpuudus üle neljakümne viie protsendi ning töökohtade loomise poliitika ei ole tegelikult äh, suurenenud töökohtade arvu. meil äh, seisame silmitsi ka selle kriisi kvalitatiivse mõjuga, üha rohkem on ebakindlaid töökohti, üha rohkem on selliseid inimesi, kes küll töötavad, aga ikkagi ots otsaga kokku ei tule nii et, et me peaksime lõpetama siin diferentseeritud lähenemisest kõnelemise tööturu ja sotsiaalsete õiguste vallas ja peaksime rääkima hoopis sellest, Eh, millised on eh, majandus- ja raha, rahanduspoliitika sotsiaalsed tagajärjed. aitäh ja ma vabandan, kui ma liiga palju kõnelesin. nüüd härra Frontuulis Euroopa Parlamendist, palun. aitäh, esimees. jällegi kuulsime väga palju selle kohta, mida me teeme ja teeme ja peame tegema. see on selline tavaline poliitikute keelekasutus aga tegelikkuses ei tehta mitte midagi, mis aitaks meil tõesti sellest ummikust välja pääseda, kus me praegu oleme. me oleme arutanud mitmesuguseid ettepanekuid, oleme kokku leppinud lahendustes, mis aitaksid noorte tööpuudusele lõppu teha, aga mis tegelikkuses juhtub? kõik liikmesriigid ei oma võimalusi neid programme ellu rakendada Kreeka on juba viis aastat olnud säästuprogrammide all ning Kreeka valitsus on pidanud täielikult võlausaldajate nõudmistele alistuma. tööpuudus on tohutu kõrge, heaoluriik ja sotsiaalsed standardid on kadunud, samuti riiklik tervishoiusüsteem. töötajaid ekspluateeritakse paindlike töölepingutega mis mõtet on eesmärkide seadmisest, kui me ei suuda neid tegelikult ellu rakendada ja saavutada? me peaksime tegelema sotsiaalse dumpingu teemaga, enam ei ole mitte mingeid kollektiivseid palgaläbirääkimisi, härra eh, Manjas, kahjuks teie valitsus ei võitle töötajate õigluste eest. Te tegi, andsite enne valimisi lubadusi, aga tegelikult olete käitunud täiesti vastupidisest Äh, lihtsast talunikust tippteadlasteni inimesed lihtsalt on tänavatel. Teie poliitika on läbi kukkunud. Äh, riigi parimad ajud, noored inimesed, teadlased on riigist ära läinud ja otsivad tööd välismaal. kuidas te loodate saavutada majanduskasvu, kui ettevõtete maksust, maksukoormus on nii suur, et ettevõtted peavad oma uksed sulgema? Te olete ära unustanud ka selle, äh, mis Äh, on juhtunud äh, sotsiaalfondidega, pensionitega. Äh, viimase viie aasta jooksul on säästupoliitikale lähenetud valesti, see poliitika ei ole toiminud ja ometigi üritatakse Kreekat sellel kursil edasi hoida. ja viimasena saab sõna kolleeg Euroopa Parlamendist. aitäh, ütleb proua Sander tõepoolest paljudes riikides Euroopas inimesed kannatavad, kannatavad ebakindlate töölepingute ja tööpuuduse tõttu ja mina tahaksin samuti ta rõhutada, kuivõrd oluline on, et Euroopa oleks sotsiaalsem. sellist, seda nõutakse täna üha rohkem ja rohkem. härra esimees, tahaksin peatuda kahel asjal kõigepealt ähm, on vaja oma tegevust paremini koordineerida, liikmesriigid peavad oma tegevust paremini koordineerima ja ka koordineerimine peab olema parem ka Euroopa. minu kolleeg juba ütles, et me oleme ähm, Euroopa tasandil teatud vahendid äh, heaks kiitnud selleks, et võidelda noorte tööpuudusega, et võidelda pikaajalise tööpuudusega ja ka äh, selleks, et edendada töötajate liikuvust Euroopa tasandil ning äh, üks küsimus, mida mina tahaksin täna esitada, äh, on selline, et jah, tõepoolest Euroopal on oma kohustused, aga kuidas neid vahendeid on ellu rakendatud erinevates liikmesriikides, kas Äh, on tõesti järgitud neid konkreetseid soovitusi, mida erinevatele liikmesriikidele on antud, millised on reformid, mida liikmesriigid on läbi viinud, ma arvan, et see on see küsimus, millele meil on kindlasti vastust vaja. ja teine asi, mida tahaksin mainida, on see, et meil on vaja arvestada sellega, et me ei peaks vastandama sotsiaalset sammast majanduslikule sambale. ma arvan, et meil on mõlemad vaja ning sotsiaalne sammas äh, peaks tuginema majanduslikule sambale ja kui ma räägin majanduslikust sambast, siis minu jaoks äh, on kõige olulisem, kuidas aidata ettevõtetel luua töökohti, kuidas anda inimestele soove ettevõtlusega tede, tegeleda. ma arvan, et need kaks asja on teineteist täiendavad, tuleb tegutseda nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil ja tuleb tegutseda nii eh, sotsiaaltasandil kui ka ettevõtlustasandil. niimoodi saab luua rikkust, saab luua töökohti ja niimoodi saame säilitada kodanike usalduse Euroopa projekti suhtes, aitäh! aitäh, see oli siis ehm, meie tänane arutelu ja annan nüüd meie külalistele sõna siis kaheks pooleks minutiks, et te saaksite vastata teile esitatud küsimustele. aitäh, esimees, ütleb härra Engel paljudes küsimustes ähm, valitseb üksmeel. me oleme üksmeelel selles osas, et mitte üksnes majandus, vaid ka sotsiaalsfäär väärib äh, arvesse võtmist. Äh, majandusedu äh, käib käsikäes sotsiaalse eduga, need kaks asja on omavahel tihedalt seotud. sotsiaalne dialoog peab jätkuma ning see dialoog vajab parandamist, kui seda väga ei kasutata mõnel pool ning äh, sellisel kahekiiruselisel turul on just kõige suuremas puuduses olevad inimesed need, kes kõige rohkem kaotavad, igatahes palju, kaotavad palju rohkem kui teised. mina isiklikult arvan, et, et sotsiaalsed aspektid äh, äh, peaksid olema rohkem seotud äh, tuhande kaheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta hartaga, see puudutab äh, töötajate sotsiaalsete õiguste hartat, see võeti vastu enne Maastrichti lepingut ning äh, eriti seda tänaseks kohaldatud ei ole. juba aastaid äh, on käimas protsess, mille käigus majandus ja eelarve on olnud olulisemal kohal kui sotsiaalsfäär ning selline usalduse kaotamine Euroopa Liidu vastu eh, on viinud selleni, et kõik need head asjad, eh, mida me tahame sisse viia, viiakse sisse palju hiljem, sellepärast et inimestel ei ole usaldust. härra Mann rääkis siin noorsoo tööhõive algatusest, et see on tõesti väga hea asi, aga on vaja aega Äh, äh, meil on vaja keskpikka või pikemat perspektiivi, et näha tulemusi, äh, sellepärast et siin tuleb arvestada väga paljude teguritega, haridusega näiteks. ning kui ettevõtted ei loo piisavalt töökohti, siis see võib samuti suurendada usalduse puudust ja samuti on sellega seotud sotsiaalse dialoogi puutumine, nii et, et jätkem aega dialoogiks, jätkem aega Euroopa kodanikele, et nad saaksid aru, et nüüd Euroopa Liit paneb rohkem rõhku sotsiaalsetele küsimustele ning ma arvan, et sellel kõigel on siis keskpikas või pikemas perspektiivis positiivne mõju ma äh, tunnistan, et äh, see, mida ütles proua Jašlovetska, et, äh, et tuleb edastada kõigile liikmesriikidele väga selge sõnum nendest meetmetest, mis Euroopa Parlament on heaks kiitnud ning nende meetmete ülevõtmine erinevates liikmesriikides peab toimuma palju struktureeritumalt. ma arvan, et selles vallas meil on tõesti puudujääke. aga kui nüüd Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon soovib, et meil oleks sotsiaalsem Euroopa ja mitte puht majanduslik Euroopa, ma arvan, et see on tõesti hea suund, milles minna aitäh. ja nüüd äh, Nikolaos, kolm minutit, palun. aitäh, et äh, ma sain äh, rohkem kõneaega. kõigepealt oleks mul üks märkus. mina lahkun tänaselt kohtumiselt ja ka homselt kohtumiselt äh, optimistlikumana, kui ma üleeile olin. ma olen kuulanud kolleegide sõnavõtte, kolleeg, erinevate riikide kolleege, kes on esindanud erinevaid poliitilisi seisukohti. Nad on juhtinud tähelepanu väga tõsistele probleemidele. aga sellise positiivse mulje on jätnud mulle see, et väga paljud inima, inimesed erinevatest riikidest on aru saanud, et Kreeka eksperiment on läbi kukkunud. ja see eh, on tõesti õppetunniks meile kõigile, õppetunniks, mida eh, ei tohi korrata. ja siit jõuangi kolleeg Manni küsimuseni. reformid sotsiaalsfääris see on vägagi plahvatusohtlik teema, sellepärast et me oleme neid reforme teinud. härra Frontulis ütles, et me ei teinud midagi, aga me tegelikult teeme. meie valitsus viib läbi ref-, reforme ja eelkõige me reformime oma institutsioone, sellepärast et Kreeka äh, sotsiaalsüsteem on teema, mida me oleme arutanud juba tuhande üheksasaja üheksakümnendatest aastatest Äh, alates. Äh, meie süsteem oli täiesti ebatraditsiooniline, meil olid äh, väga erinevad sotsiaalkindlustusfondid ning sõltuvalt sellest, kas inimestel olid sidemed valitsustega või millises sektoris nad töötasid, kehtisid nende kohta ka erinevad meetmed vaadake olümpiakeelevaisi või pankasid, need on tohutu suured ettevõtted, mida on võimalik iga hetk maha müüa. ja niimoodi töötajatest ka vabaneda. aga me teadsime, et meil oli vaja seda süsteemi reformida. meid on kritiseeritud sellepärast, et me suvel kokkuleppele allkirja andsime. me allkirjastasime selle kokkuleppe selleks, et me veel rohkem raha ei kaotaks. nüüd üritame me siis ähm, äh, enneaegsest pensionile minekust äh, lahti saada. kas te tõesti arvate, et me võtsime selle meetme vastu ilma igasuguste poliitiliste kuluteta? Äh, varem inimesed läksid pensionile viiekümnendates eluaastates, nüüd me oleme pensionimineku iga tõstnud. meil on kaks valikuvõimalust, meil on eelarves auk, mida me siis teeme, kas me kärbime pensioneid või ähm, loome teistsuguse maksesüsteemi ja me valisime selle teise võimaluse. Need elanikkonnarühmad, kes äh, kaebavad, nad ei eksi. põhimõtteliselt äh, pidid nad kuut, kuus aastat memorandumi tingimustes vastu pidama aga äh, ma olen äh, kuulnud äh, Rahvusvahelisest Valuutafondist ja ka mujalt, et me peame jällegi pensioneid kärpima. mina ei ole majandusteadlane, aga mida me siis teeme? kas me võtame pensionäridelt raha ära? Ehm, meie pensionid on palju madalamad kui mujal euroalas, et kas me võtame neilt siis kogu raha ära ja anname selle kellelegi teisele? kas me hakkame seda raha kasutama laenude tagasimaksmiseks? Äh, see raha sisuliselt läheb ju majandusest välja ja kui raha majandusest välja läheb, mis siis juhtub? me kaotame rohkem töökohti, nii et, et mida see kõik siis tähendab? see tähendab seda, et sotsiaalkindlustussüsteem kannatab veelgi enam. niisiis, see sõna reform on tegelikult kreeka sõna, kreeka keelest pärit. aga me ei ürita siiski kõike kõrvale heita. Äh, kriis jõudis kohale, võlakriis või mis iganes kriis, aga kes selle rumala kriisi eest siis maksab? kas Euroopa soovib omada sotsiaalset palet või ei, kui soovime, siis jätkame seda võitlust. üheksakümmend protsenti Kreeka rahvast on äh, selle kriisi eest väga palju maksnud ja ülejäänud kümme protsenti ei maksnud midagi või sai sellest lausa kasu. me peame leidma viisi, kuidas see kümme protsenti elanikkonnast, kes midagi ei maksnud, nemad peavad selle raha leidma on äh, erinevaid seisukohti, öeldakse, et liberaalid on need, kes Euroopat hävitavad. Äh, mida me praegu näeme, me näeme, kuidas paremäärmuslased pead tõstavad, igatahes me peame olema ettevaatlikud, kui me tegutseme. Ähm, meie praegune vasakpoolne ideoloogia äh, jah, praegu püsib, aga me võime tagasi minna rahvusriikide mudeli juurde ning Äh, see on põhjustanud juba kaks maailmasõda, seda me enam ei soovi, me ei soovi kolmandat maailmasõda äh, Euroopas. selle ärahoidmise nimel peame kõik võitlema. jah, me loomulikult äh, näeme suurte riikide erapoolikud poliitikad, need on riigid, mille käsutuses on kapital ja me peame olema väga ettevaatlikud ja selle kõige vastu võitlema. aitäh! sellega oleme selle arutelude vooruga lõpule jõudnud. tänan eh, Georges Engelit ja Nikolaus Maniost eh, teie sõnavõttude eest ja nende arutelude eest eh, ja kuna meie praegused külalised lähevad siis oma kohtadele tagasi ja siia tulevad uued esinejad, üritaksin siis asja lühidalt kokku võtta Mm, tööhõivekomisjoni asepresident on mulle öelnud, et me ei tohiks asjadega väga kergekäeliselt ülember käia ja me peame äh, alati väga selgelt ütlema, mida me mõtleme. Äh, aga üks äh, asi, millele me saame tugineda, on OSCD definitsioonid Äh, meil on Euroopas praegu viissada miljonit inimesed ja väga paljud nendest on äh, allpool, elavad allpool vaesuspiiri. ma arvan, et äh, me oma aruteludes mõnikorda vaatame võib-olla ainult ühes suunas vaesuse küsimus ei ole ainult Kreeka probleem. ka Äh, Londonis äh, kakskümmend seitse protsenti inimestest elavad näiteks äh, allpool vaesuspiiri, vaesuspiiri, kui kasutada OECD definitsiooni, nii et, et vaesus on tõsine probleem, millega Euroopa silmitsi seisab ja ma arvan, et viimased aastad on näidanud, et katsed majandust uuesti jalule seada inimeste kulul lihtsalt ei toimi, see kõik viib selleni, et inimesed kaotavad usalduse ja seda mitte üksnes Euroopa Liidu suhtes, vaid ka poliitika suhtes ja lõppkokkuvõttes ka demokraatiasse. ma arvan, et oma edasistes arvestustes peaks see meile oluline, oluline olema Äh, samuti on äh, väga oluline, et me tööhõive äh, ja sotsiaalpoliitikat Euroopa tasandil ei näeks kui mingi parema majanduspoliitika või konkurentsivõime kõrvalsaadust, vaid see peaks olema e-, eraldiseisev sammas. ma arvan seetõttu, et me peaksime komisjoniga väga intensiivselt seda teemat arutama ja ka Euroopa äh, liikmesriikide tasandil me peaksime arutama, kuidas need sotsiaalsed miinimumstandardid konkreetselt välja peaksid nägema, need ei peaks olema miinimumstandardid, äh, vaid just nimelt standardid siis, äh, mis on võimalikult kõrged. on äärmiselt selge et me ei eh, saa majandust ka liigselt koormata, meil on vaja sotsiaalsektor uuesti jallule seada ja seetõttu meil on vaja investeeringuid, nii avaliku sektori investeeringuid kui ka erainvesteeringuid selleks, et luua uusi töökohti eh, meil on vaja selliseid töökohti, mis, eh, millest inimesed suudavad elatuda ja suudavad töökohti, mis püsivad ning Eh, ma eh, mõistan eh, seda ettepanekut, mida Jean-Claude Juncker tegi, tema Euroopa investeerimiskava. täna kritiseeriti seda täiesti põhjendatult, meil on vaja rohkem ühiseid jõupingutusi riiklikul tasandil selleks, et luua uusi töökohti, meil on vaja rohkem investeeringuid infrastruktuuri, haridusse aga selleks ähm, on meil tõesti just nimelt vaja ühiselt Euroopa tasandil teha jõupingutusi ja sellest me räägimegi oma järgmistes arutelude voorus. tervitan sind, Brigitte van der Burgi, kes on sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni äh, esimees ähm, Hollandi esindajate kojast. tere tulemast ja tervitan ka Jaroslav Savadili, kes on samuti sotsiaalasjade komisjoni esimees Tšehhi parlamendist. tere tulemast. ja koos teiega alustame nüüd arutelu ja esimesena annaksin siis sõna daamidele, niisiis Brigitte Vandenburg, palun. suur tänu austatud äh, härra esimees, austatud parlamendi Euroopa Parlamendi kolleegid ja rahvusparlamentide esindajad, tänane arutelu teema on meie esindajate koja jaoks väga oluline. ma tahaksin rääkida neljal teemal. kõigepealt muutuv maailm, milles me elame ja meie ees seisvad probleemid. teiseks nutikate linnade ja piirkondade roll, teiseks iduettevõtete roll ning neljandaks räägiksin robootika poolt pakutavatest võimalustest. kõigepealt muutuv maailm. Euroopa maailmamajandus äh, on äh, aeglaselt hakanud taastuma, nüüd on tähelepanu koondumas äh, töökohtade loomisele, mitte enam ei tegeleta kriisi tagajärgedega maadlemisega, tänane arutelu on seda ka näidanud kuid tuleb mõista, et ühiskond ja tööturg ei ole täna enam selline, nagu ta oli enne kriisi. asjad on oluliselt muutunud ja see tähendab seda, et me peame mõtlema sellele, kuidas äh, tagada see, et rohkem meie kodanikke jõuaks tööturule, see on ju Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia üks eesmärkidest tuleb tagada parem tasakaal Euroopa tööturul, selleks et äh, tööjõu äh, pakkumine vastaks nõudlusele ja et soovid ja pakkumine läheks omavahel kokku. Hollandis äh, toetatakse sotsiaalpartnerite vahelist koostööd programmide väljakujundamiseks selleks, et kutseharidust saavad noored inimesed oleksid valmis uue majanduse nõudmistele hästi äh, koolitatud tööjõud ja ettevõtlusele suunatud äh, noorsugu toovad muidugi kaasa ettevõtluse kasvu, kesk-, äh, tippkeskuste loomise ja loomulikult idufirmade kasvu. selleks, et parandada noorte inimeste võimalusi tööturul, on äh, Hollandi valitsus sõlminud kokkuleppe nii tööandja kui ka töövõtjate liitudega selleks, et luua üle kümne tuhande töökoha või praktikakoha konkreetselt nende noorte inimeste jaoks. ja lõppkokkuvõttes me oleme arvanud, et see spetsiaalne noorsoo miinimumpalk annab lisavõimalusi noortele inimestele ja tagab nende sujuva sisenemise tööturule nüüd äh, nutikate või intelligentsete linnade ja regioonide roll. me, koostöö on äh, meie meelest kõige olulisem osa töökohtade loomisel. Hollandi linnade võrgustik. Äh, me küll oleme väike riik, aga linnu on meil palju. me oleme väga tihedalt asustatud riik suured linnade konglomeraadid on, iseloomustavad meie riiki ja siin on võimalused innovatsiooniks ja töökohtade loomiseks. oluline on linna ja regionaalsete piirkondade arendamine, kuid see sõltub otseselt sellest, kas on selleks võimalused loodud. näiteks omavalitsused äh, annavad äh, välja litsentse selleks, et leida firmade tegevuseks õige koht, aga kaasatud on ka ülikoolid, kes äh, investeerivad äh, innovatsiooni, meie tulevase tööjõu harimisse. ja loomulikult meie ettevõtted äh, peavad olema nii innovatiivsed kui võimalikud ja niimoodi üheskoos luuaksegi siis need intelligentsed linnad. ma mainiksin siin Eindhovenit, hea näide linnast, kus äh, kombinatsioon toimib. Eindhoven on, Eindhoven on Lõuna-Hollandi linn, seal on mõned suured äh, Hollandi ettevõtted esindatud nagu Philips ASML kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kuulutati Eindhoveni piirkond maailma kõige intelligentsemaks piirkonnaks äh, äh, vastavasisulisel foorumil. idufirmasid äh, on selles piirkonnas palju ja nemad on äh, nii seal kui ka mujal riigis innovatsiooni peamised toetajad, aga ka intelligentsed linnad. selleks, et selliseid arenguid toetada, peaksid kõikide riikide valitsused tegema koostööd ülikoolide, koolide ja ettevõtjatega. ja nüüd siis idufirmade olulisusest. nagu te kõik teate, on väga palju perefirmasid, kes loovad töökohti, nii nagu ka VKE-d ja idufirmad loovad ka palju töökohti. üks hea näide idufirmade algatusest on Delta algatus. seda rahastab endine Euroopa Komisjoni volinik Nelli Kruus. selle eesmärgiks on luua parimad võimalikud tingimused idufirmade loomiseks Startup Delta paari kuu pärast kutsub kokku idufirmade kongressi, kus tuuakse siis kokku erinevad osapooled. tulemas on äh, paljud ootavad kõnelejad, näiteks nagu Apple'i äh, tegevjuht, äh, Uberi tegevjuht ja Alibaba tegevjuht samuti. ja selge on see, et nad kindlasti on inspireerivaks ka meie idufirmadele. mõni nädal tagasi käis Hollandis Bill Gates ja kohtus väga paljude erinevate idufirma esindajatega, kohtus ka parlamendi liikmetega ja rääkisime siis investeeringutest erasektorisse. noored idufirmad ja noored ettevõtjad saavad läbi nende toetusprogrammide juurdepääsu alternatiivsetele rahastusallikatele. pangad on olnud uute ettevõtete finantseerijana väga karmid ja jäigad eh, ja seega on alternatiivsed rahastamisvahendid ettevõtetele väga olulised. Hollandi parlament võttis hiljuti vastu idufirmade agenda seal on nelikümmend kolm ettepanekut äh, ärikliima parandamiseks ja teadmiste ja rahastamise levitamiseks. kutsun üles ka crowdfundingi kontseptsiooni süvenema, see on äh, suurepärane võimalus töökohtade loomiseks ja finantside koondamiseks. eelmi-, kuu aega tagasi korraldasime ümarlaua selle kohta meie rahvasaadikud rääkisid crowdfundingu võimalustest, esindatud olid nii ettevõtlusringkondade esindajad ka, aga ka Hollandi järelevalveasutused. parlament võib niimoodi toetada novaatorlike ideede levitamist. ja nüüd võimalused siis, mida pakub robootika selleks, et jätkuvalt lõigata kasu innovatsioonist ja idufirmadest, peame me mõistma seda, et äh, maailm muutub järjest äh, digitaliseerunumaks. tehniline areng ja äh, robootika areng mõjutab loomulikult meie majandust ja eriti meie tööturge. komis- äh,, Hollandi tööhõivekomisjon otsustas, et me ei jää ootama et millised need tagajärjed on, vaid kavatseme kohe tegutseda. ja oleme käivitanud laiapõhjalise uuringu selle kohta, et milliseid võimalusi võib meile pakkuda teatud äh, tehnoloogiline areng. viisime läbi uuringu, mis äh, suunas pilgu ka minevikku kus, kui aset on leidnud äh, suured tehnoloogilised muutused ja mis nendega kaasnevad muutused siis olid ja üritasime siis välja selgitada, kes seekord võidavad sellest muutusest ja ka kes äh, jäävad kaotajaks. niimoodi me saame ennetada neid võimalusi, mis meie ees on, niimoodi me saame koheneda, kohaneda nende muutustega kõigi kasuks. sellised küsimused, kuidas äh, ennetada neid arenguid hariduses, kuidas stimuleerida noori inimesi langetama teistsuguseid õpivalikuid et ei valitaks näiteks äh, psühholoogiaõpinguid ainult, vaid äh, minnakse pigem üle IT-uuringutele. aga loomulikult tuleb ka äh, praktikavõimalusi noortele inimestele parandada. unustada ei tohi ka teatud töövõtjagruppide kaitset, kes võivad olla riskigrupis nii et äh, võimalusi on, meie komisjonis arutelud käivad ja see on ausalt öeldes äh, väga muljetavaldav. kõik poliitilised erakonnad panustavad sellesse arutellu, nagu ma ütlesin enne, koostöö teineteise motiveerimine, küsimuste seadmine on meie meelest väga oluline. aga tegutsemine, vastutuse võtmine enda riigi eest Äh, raskete otsuste eest, raskete otsuste võtmine, mida tuleb selgitada ka rahvale, on äh, võtmeks tuleviku edule konkurentsivõimelistes riikides ja Euroopa Liidus. see tagab äh, töökohtade loomise. aga Hollandi parlament on ka seisukohal, et väga oluline on parlamentide vaheline koostöö tuleb jagada informatsiooni ja paremaid tavasid mitte ainult äh, rahvusparlamentide vahel, vaid ka rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ja niimoodi ei ole mitte ainult võimalik demokraatlikku järelevalvet äh, parandada, vaid äh, saame ka kasu lükat-, lõigata teineteise headest mõtetest, aga ka saada õppetund läbikukkumistest. ma olin ise enne ettevõtja ja tean väga hästi, et kui mingi asi läheb nihu, siis on sellest äh, rohkem õppida kui millestki muust. ma loodan, et ma olen oma panuse andnud täna sellesse arutellu. ootan huviga teie seisukohti ja mõtteavaldusi siin komisjonis. suur tänu, äh, proua Vanderburg, selle esialgse avalduse eest ma viitaksin teie tähelepanu sellele, et äh, Jaroslav Savadil ei ole mitte ainult äh, Tšehhi parlamendi tööhõivekomisjoni esimees, vaid olnud ka kaua äh, ametiühingute liidu esimees. ja tere tulemast äh, ka teile, olles ise ka olnud ametiühingute liikumise aktiivne liige. Jaroslav, palun. suur tänu. suur tänu, kallid kolleegid tõesti. istun tegelikult oma nii-öelda äh, tööturu mõttes vaenlase kõrval, ettevõtja kõrval. olla või mitte olla, on Hamleti kuulus küsimus. Tšehhi Vabariigis olime tunnistajaks kriisi ajal ja pärast kriisi teatud arengutele. paljud asjad läksid ähm, kehvasti ja, ja nüüd tuleb leida küsimus, et miks see nii oli. meie Soome kolleeg vist oli see, kes ütles varem, et et äh, sotsiaalküsimused ja majandusküsimused peavad teineteist täiendama ja käima käsikäes. kriisiaegadel üritasime me leida optimaalse sotsiaalse turumajanduse, me tahtsime tasakaalustatud lähenemist, mis tagaks õige tasakaalu majanduse ja sotsiaalargumentide vahel. aastal kaks tuhat üheksa, kui see kriis meid tabas, Tšehhi Vabariigis käivitati kasinuskavad, investeeringud lakkasid pensionid, palgad, kõik läksid kärpimisele ja sattusid kasinuspoliitika ohvriks. ja mingi hetk me ütlesime, et ei, vot see meid ei vii öö, äh, majanduse olukorra paranemisele. valitsus meid aga ei kuulanud, kuni siis äh, nad lõpuks kukkusid. aastal kaks tuhat kaksteist, ajal mil meie naabrid äh, Saksamaa, Poola ja Slovakkia olid juba paranemise teel, majanduskasvu määrad olid seal poolteist kuni kolm protsenti, oli Tšehhi Vabariik jätkuvalt majanduslanguses. ja seda just nimelt selle äärmusliku kasinuspoliitika tõttu umbes kuussada tuhat inimest olid töötud, äh, mis annab tööpuuduse määraks umbes kümme protsenti. ja siis tuli hakata muidugi asju jälle remontima. Tšehhi Vabariik aastal kaks tuhat viisteist on majanduskasvu taastanud äh, neli koma neli protsenti oli majanduskasv aastal kaks tuhat viisteist, tööpuudus vähenes neljasaja kuuekümne tuhande peale ehk sada nelikümmend tuhat inimest naases tööturule. miks see nii läks? sellepärast, et me saime metsikut investeeringute toetust ka tööametitest. Need on siis inimesed, kes töötute eest hoolt kannavad ja me äh, Ehm, andsime neile rohkem inimesi juurde tööle, et nendel oleks ka suutlikkus ehm, leida töökohti inimestele, keda oli ju nii palju ilma tööta. ja nagu ma ütlesin, selle tulemusena on tööpuudus oluliselt vähenenud, olles praegu kusagil kuus protsenti, mis Euroopa keskmist arvestades on, on väga hea tulemus on riike kus, kus äh, kakskümmend protsenti on tööpuuduse määr suisa, eriti äh, noorte seas. tööturuametid rakendasid väga paljusid erinevaid meetmeid, näiteks äh, subsideeriti tööandjaid, kes olid valmis võtma tööle noori inimesi, aga ka üle viiekümne aastaseid kodanikke loomulikult äh, tööpuuduse kõige hullem vorm üldse on äh, tööpuudus noorte inimeste seas. ja Euroopa on äh, nüüd võitlemas noorte tööpuuduse vastu. jah, poliitika on olemas, kuid milliseid tulemusi see poliitika on toonud liikmesriigiti? struktuurne tööpuudus on Euroopas tõsine probleem meil ei ole piisavalt statistilisi andmeid aga selle kohta, eh, mida need poliitikud on toonud, mis puudutab Euroopa Parlamenti või rahvusparlamente, siis eh, tegelikult ei ole siin vasturääkivusi, pigem on eh, koostöövaimuga tegemist. ja ametiühingud töötasid kahe tuhande neljandal aastal kahe käega Tšehhi liitumist Euroopa Liiduga võib-olla olukord eh, enam täna ei ole nii eh, roosiline toetuse mõttes, aga me peame sellegipoolest andma kõik endast, et Euroopa jääks ühtseks. Tšehhi Vabariigis see, mis puudutab sisserännet, siis eh, sisseränne ei ole meie jaoks suur probleem, me oleme pigem läbisõiduriik. inimesed lähevad edasi Saksamaale, kuivõrd nad näevad seal suuremaid väljavaateid. ja tekib küsimus, et miks see on nii, et inimesed, kes, kes tõesti on peaaegu kõik kaotanud, et miks nad nii valivad on? millest see ikkagi tuleb, et nad ei ole valmis Tšehhi Vabariiki jääma? ega ma nende peale nüüd vihane ei ole otseselt, aga selline selektiivne lähenemine pagulaste poolt, kes, inimesed, kes on väidetavalt kõik kaotanud, otsivad riike, kus sotsiaalsüsteemid on paremad. minu meelest see tekitab palju küsimusi. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis Euroopa Parlament on keeruline institutsioon. ja ega need asjad siin lihtsamaks ei lähe minul on kogemusi ainult äh, enda parlamendist, mis on palju väiksem, aga ka keeruline. konsensusele jõudmine isegi juba väikses parlamendis on raske. ja sellises suures parlamendis, nagu see on Euroopa Parlament, on veelgi keerulisem, nii et müts maha, kui konsensusele jõuate me tahtsime ise Euroopat, me tahtsime, et koos käiks Euroopa Parlament ja seega peame me seda nüüd ka toetama ja me peame nõudma, et Euroopa Parlament täidaks neid eesmärke, millest meie oleme huvitatud. Nad peavad tagama paremad elutingimused inimeste jaoks, looma parema keskkonna, looma paremad võimalused rahvusparlamentidele, andma neile võimaluse elu paremaks muuta igas liikmesriigis me võime rääkida konkurentsinõukogudest või eh, tööturu osapoolte nõukogudest, millest iganes, selline asi peab koos käima, mis iganes on ta nimi, aga eesmärgiks on siiski ennekõike arusaam valitsuse, tööandjate ja töövõtjate vahel. ilma hea tahteta ei saavuta me siin midagi ja tammume paigal poliitiline eliit peab selle eest hoolt kandma nemad peavad looma dialoogi võimalused töövõtjatega, tööandjatega. niimoodi peavad need asjad minema ja kui me niimoodi ei tee, siis kaotame me kõik. ei räägi siin mitte ainult Kreekast. mul on muuseas väga hea sõber Kreekast pärit, kes on ka täna siin meie seas no eks me siin tunde omavahel rääkida nendest asjadest. aga probleemkohaks ei ole mitte ainult üksikud riigid, vaid probleemid on igal pool. tulevikuks tuleb olla avatud ja tõtt rääkida, isegi kui tõtt teinekord ei ole, kui tõtt, kui tõtt on valus kuulata teinekord aga tuleb leida äh, need äh, raskuspunktid, millele tähelepanu pöörata ja tegeleda asjadega vaatamata, kui rasked nad on ja sellepärast me ju siin parlamentides äh, koos istume. ja vahet ei ole, kas ma olen Rahvusparlamendi liige või Euroopa Parlamendi liige, ülesanne on meie kõigi ees ühine. ja meil kõigil on oma panus anda me kõik saame panustada Euroopa kooshoidmisesse, see ei ole sugugi lihtne ülesanne, nagu me teame. probleeme on palju, brittide lahkumine. eile olid Brüsselis tänavatel terasetöötajad, kes äh, avaldasid meelt kaubanduslepingute vastu Hiinaga. meil on vaja häid töötingimusi ohutus töökohal ja nii edasi. niimoodi ajame asju Euroopas, aga seal kauges idas ei ole töötingimused sugugi samad. ja sellepärast Euroopa Liit peabki ennast koondama ja ühtset vankrit vedama Maailma Kaubandusorganisatsioonis. üheskoos oleme me tugevamad ja üheskoos me saame kaitsta äh, oma väärtusi. ma tunnen terasetööstust väga hästi, ma tean, millise varustusega töötavad nad minu riigis ja millised, äh, milline on varustus India terasetöösturitel, neid asju ei ole võimalik omavahel võrrelda. tööjõukulud, veel problemaatiline teema, arutelu on keeruline lapstööjõu kasutamine, me oleme põhimõtteliselt lastetööjõu kasutamise vastu, muidugi. aga Indias või Bangladeshis peavad lapsedki töötama selleks, et pered kokku jääksid. Neil on hoopis teistmoodi asjad. kui meie nüüd aga oma piirid lahti teeme nende inimeste jaoks, kui me võtame kõik vastu, kes tulevad, siis tuleb ikkagi kehtestada meie reeglid meie territooriumil, need peavad kehtima kõikide nende inimeste jaoks, kes kust iganes tulevad. niimoodi peaks tegema. niimoodi me peame suhtuma nendesse inimestesse, kes õiguslikult, õiguspäraselt tulevad meie riikides ja nad peavad meie mängute reegli, mängureeglite järgi mängima nii nagu ka kõik teised. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, Jaroslav! sa rääkisid nii paljudest teemadest, äh, et äh, me, ma sooviksin äh, siin sama pikka arutelu pidada, aga, aga seda ma tegema ei hakka, nii et meil on siin palju sõnasoovijaid praegu. aga ainult need, kes on selle kollase sedeli täitnud, ainult need saavad sõna ainult selle sedeli täitnud saavad sõna, mitte keegi teine mikrofonis. Need on minu väga ranged juhised. niisiis, kes soovib veel sõna võtta, palun täitke see sõnavõtusoovi sedel ja nüüd üritame siin ülevaate saada Poolast. kolleeg Augustin Poola parlamendist, palun. Panie przewodniczący, panie przewodnicząca. härra esimees, daamid, härrad. me kuulsime siin väga palju emotsionaalseid seisukohti, sellepärast et äh, kriisil on ka väga suured äh, sotsiaalsed tagajärjed ja me keskendume nendele, aga me unustame ära need äh, tohutud protsessid, mis praegu aset leiavad ja mis sõltumatult praegustest, ähm, praegusest olukorrast edasi arenevad. me unust-, me peame rääkima Euroopa ähm, sotsiaalsest hartast, mis räägibki just nendest teemadest üleilmastumine, demograafiline areng, ähm, rahvastiku vananemine ja nii edasi. ja ma sooviksin rääkida paari sõnaga nendest nii et ähm, para-, paradoksaalselt see on seotud ka investeeringutega, et äh, kui et me ei saa vaadata mm, sotsiaalküsimusi ainult äh, eelarvekoormusena, et see on ka investeering. see tähendab ka, et kui meil on piiratud vahendid, siis me ei saa äh, eirata sotsiaalseid muutusi, et see on paradoksaalne, et Euroopa Liidus meil on nii palju Äh, vaja ära teha, aga samas meil on äh, töötuse äh, hulk nii suur. ja ma arvan, et parim viis oleks stimuleerida neid tööturge, ähm, kus ähm, oleks kõige rohkem uusi töökohti võimalik luua ja üks turg, mis pidevalt ära unustatakse, ongi just hoolekandeteenuste turg. see võib olla väga heaks investeeringuvaldkonnaks, see on ka hea eh, sektor eh, investeeringute tegemiseks, innovatsiooni jaoks ja me saame seal luua miljoneid töökohti ja samal ajal, samal ajal tagada äh, kõrge kvaliteediga äh, hoolekandeteenus nendele, kes ena, enda eest enam hoolitseda ei saa. Poolas on vastav äh, õigusakt vastu võetud, sest et me näeme siin võimalust luua nelisada tuhat äh, uut töökohta selles valdkonnas ja siinkohal ma sooviks ka tervitada Brigitte van den Bürchi. nii et Poolas meil on samuti neli Philipsi äh, tehast ja kindlasti me soovime Eindhovenit külastada, et vaadata, mida tähendab üldse nutikas ähm, linn. neli Philipsi tehast, jah, tõesti. nüüd kolleeg Rašups Lätist, palun. It... aitäh, härra esimees. mul on jäänud mulje, et pooled kõnelejad äh, on äh, on Kreekast ja teine pool räägib Kreekast. aga kriis jõudis ka Lätisse ja seetõttu ma sooviksin äh, mainida mõningaid teemasid, äh, mis ähm, tõesti siis ka toimivad. me oleme pikalt arutanud investeeringuid äh, nii avalikus kui erasektoris ja see on äärmiselt oluline kaasava sotsiaalse arengu jaoks Euroopa Liidus, aga sama tähtis on ka see, et, et investeeringud loovad uusi kõrge kvaliteediga töökohti, mis edendab inimkapitali arengut, tööhõivet ja võitleb ka äh, töö vaesuse vastu. ja eelkõne, Poolast, eelkõneleja Poolast ka mainis seda sama ja sama puudutab ka oskuste parandamist tööturul, mis samuti väga häid tulemusi äh, meile andis. see äh, parandas ka meie elustandardit ja me näeme, et tööturu indikaatorid äh, ja äh, Äh, töötajate mm, oskuste tase on omavahel korrelatsioonis, mida kõrgemad on oskuste tase, seda mm, paremad võimalused on tal ka tööturul äh, jõuda. ja ma usun, et kõrge kvaliteediga mm, töö ja öö, töökohal õpe samuti panustavad nende eesmärkide saavutamisse ja me peaksime arutama seda küsimust ka meie aruteludes, nimelt töö kvaliteet, töökoha kvaliteet. et oluline on ka, et vastavad ähm, oskused ähm, töötaja otsingul ähm, konkreetselt välja tuuakse. ja me oleme näinud, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta neljandas kvartalis äh, meie need äh, tulemused on paranenud. Ähm, nii et äh, naiste puhul oleme me töö osa, töötust, ähm, töö hõivet suurenenud kaheksakümmend kuus protsenti, nii et ähm, siin me oleme vähemalt äh, häid tulemusi saavutanud. kolleeg Ratean Rumeeniast. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte, doamnelor și domnilor. Suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. minu jaoks on selge, et Euroopa Liit on silmitsi mitme eh, kriisiga, mis puudutab siis tööpuudust, inflatsioon, samuti pagulaskriis ja samuti meil on vaja solidaarsust ja vastutustunnet äh, suurendada. kui me soovime äh, taastada oma kodanike usalduse, siis me peame väga kiiresti tegutsema ja parimad lahendused meie kodanike jaoks on äh, ümber mõelda see, kuidas me tegutseme majanduses, kuidas me täidame oma kodanike ootusi. kui me vaatame seda ebakindlust, mis praegu valitseb, siis et me näeme, et meil on vaja rohkem investeeringuid ja, ja parandada ka pakkumise nõudluse poolt. EFSI kava on väga heaks lahenduseks parandamaks erasektori investeeringuid ja samuti avaliku erasektori partnerluste edendamiseks ja me peame tagama ka selle, et me tagame, et me kasutame ära eelarveressursid, samuti kõik, mis on seotud maksundusega. meil on vaja riiklikke poliitikaid, mis, mille suund on õige, see on ka seotud täpsemalt äh, erasektori investeeringute kaasamisega, me peame julgustama Euroopa kodanikke, et äh, et äh, nende usaldus ähm, ka äh, poliitikate ja institutsioonide vastu suureneks äh, ja samuti me peame taastama tasakaalu ähm, avalike ähm, huvide ja ka investeeringute vahel, aitäh. aitäh. Laura Atšia. Euroopa Parlamendi liige, palun. Eh, aitäh, härra esimees selle pooleteise aasta jooksul ähm, oleme me tihti küsimuse esitanud, et millised on need poliitilised meetmed, millega me saaksime uusi töökohti luua. ümberõpe, töökohad, äh, kus üritatakse ähm, ähm, uusi töökohad uutes valdkondades, näiteks sotsiaalmajandus ja nii edasi, et see on tõesti väga huvipakkuv, kui seda kuulata ja see on kindlasti ka õige, aga ohtlik on see, kui me näeme, millised ähm, ohud tekivad. Euroopa Komisjoni projekt mis eh, hi-, peaks siis Hiinale andma turumajanduse staatuse, tähendab eh, praktikas eh, seda, et kõik meie sõnavõtud, projektid lihtsalt hävitatakse. hävitatakse kõik meie mm, tehtu Euroopa tööpuuduse kõrvaldamiseks, nii et see surve, mis tuleb Hiina majanduse tootmise poolt, on selline, millele meil vastu midagi panna ei ole sellega hävitatakse meie tootmine, sellepärast et ähm, meie tööstuspoliitika ei ole olnud nii tõhus. ja seetõttu ma küsiksin, et kui juba tänapäeval sotsiaalne dumping Euroopa Liidus on suureks probleemiks, siis kuidas me saame hakkama veel sellega, mis tekib siin, kui Hiina meie turule jõuab. nii et need on need küsimused, ähm, mis tuleks esitada jätkusuutlik tööhõive, suurem tööhõive, see on oluline, aga kui meil on tegu selliste hiiglastega, siis ähm, nende vastu meil ei ole midagi ette võtta. aitäh ja nüüd Udo Spirke Sloveeniast. Hvala lepa za besedo, gospod eh, predsednik. suur tänu, härra esimees. me räägime siin täna uute töökohtade loomisest ja ma pean ütlema, et äh, see on tööhõivepoliitika üheks peaeesmärgiks. tööhõivepoliitika ei tohi muutuda selliseks nagu üleliigseks tooteks, prügiks. meie soovime kõik, et töötuid ei oleks, aga see ei ole, see eesmärk ei ole saavutatav võib-olla teoorias küll, aga praktikas kindlasti mitte. me soovime ka ebakindlad töösuhted ähm, kaotada. ja ka osalise ajaga töötamine ähm, ei saa pikas perspektiivis sotsiaalset kindlust tagada kui me soovime olla edukad tööhõivepoliitikas, siis me peame sotsiaalsesse poliitikasse rohkem energiat investeerima selleks, et jõuda kolme A reitinguni, selleni, millest me rääkisime eelmise arutelu vooru ajal. ja loomulikult iga riik ja Euroopa Liit peab kaaluma, milliseid töökohti me soovime. aga kindel on see, et sama töö eest peab igaüks saama ka samasugust töötasu ja see töötasu peab olema ka õiglane mõned räägivad spetsialiseerumisest, jah, selge, see on äh, oluline, aga me peame ka piirkondade arengust rääkima. ja spetsialiseerumine ja ka erinevate äh, majandusvaldkondade kombineerimine on see teema, mida me peame kaaluma. me peame ka edendama koostööd ülikoolidega, sellepärast et me soovime ju, et töökohad äh, oleksid kõrge kvaliteediga, mis äh, tooksid endaga kaasa ka lisandväärtust. aitäh ja nüüd saab sõna Küprose esindajate koja esindaja äh, kolleeg Kukuma. jah, please. proua Kutra Kukuma. aitäh mina alustaksin sellest, et äh, kommenteeriksin komisjoni presidendi sõnavõtte, et just ettevõtted peavad uusi töökohti looma, mitte valitsused äh, ja äh, asutused. ja see tegelikult, selline seisukoht tegelikult ei aita lahendada seda probleemi, millega me praegu silmitsi oleme viimasel ülemkogul räägiti ka elukestvast õppest, aga me kõik mõistame, et äh, need praegu käimasolevad meetmed töötajate koolitamiseks selleks, et nad leiaksid töökohti, on alused, me räägime ka äh, sellest, kuidas noortele leida töökohti äh, ettevõtetes. ja siin räägitakse ka osalise tööajaga töökohtadest, mitte täistööajaga töökohtadest, nii et äh, siin, siin on tegu tegelikult äh, täieliku ekspluateerimisega. ja ma sooviksin ka vastava voliniku sõnavõttu kommenteerida, kes rääkis võrdsetest võimalustest kõigile. aga nüüd ta räägib äh, Äh, väärikatest võimalustest kõigile. sellepärast, et ähm, võr-, äh, võrdseid võimalusi olla ei saa, nüüd keskendutakse ähm, siis väärikatele võimalustele. konkurentsivõimelisus on oluline, me oleme seda näinud ka palkade puhul. Kreekas äh,, Küprosel kaks tuhat viisteist aastal meil oli viisteist, viisteist tuhat inimest, keda siis, ähm, kellele prokurör edistas, esitas süüdistuse ähm, maksmata arvete eest, aga need süüdistused võeti tagasi sellepärast, et inimestel lihtsalt ei olnud vahendeid need, ähm, nende arvete maksmiseks ja kui me soovime investeeringuid suurendada, siis äh, sellega käib kaasas ka äh, kõrge kvaliteediga töökohtade loomine ja me soovime ikkagi sotsiaalset ähm, riiki tugevdada. aitäh! nüüd äh, Gonzales Penjas Euroopa Parlamendis, palun. aitäh! Euroopa kannatab viimastel aastatel äh, selle all, et äh, meie kodanike elutingimused on halvenenud väga suurel määral. ja see mõjutab ka poliitika mm, otsuseid ja see, see on seotud ka mm, sotsiaalõiguste kehva olukorraga ja erinevate arengutega meie piirkondades. see on seotud ka meie asutuste poliitikaga. siin on väga palju räägitud ka noorte tööpuudusest ja näiteks Hispaaniat, teisi riike puudutab see vägagi suurel määral. Hispaanias näiteks on noorte tööpuuduse määr kakskümmend viis protsenti ja lahendused on meie välja pakutud lahendused on sellised, mis tegelikult ei lahenda midagi, siin on räägitud liikuvusest, äh, aga tegelikult see tähendab lihtsalt väljarännet. see tähendab, et paljud äh, hea haridusega, väljaõppega noored lahkuvad koduriigist, need on noored, kes peaksid kasu tooma oma koduriigile, aga tegelikult me kaotame nad sellepärast, et meil ei ole võimalust neile töökohta leida ja ja kes siis äh, mõne aasta pärast üldse hakkab sotsiaalkindlustussüsteemi üleval hoidma. ja nüüd, mis puudutab noorte äh, tööhõive algatust, ähm, viis protsenti oleme me saanud äh, seni ähm, meie taotluse, taotletud summast ja see tähendab, et et me saame ainult ebakindlaid töösuhteid ja ka praktikantide kohti sellega rahastada ja noored, kellel on ja noortel on niigi keeruline tööturule jõuda, meil on vaja selliseid poliitikaid, mis tööhõivet suurendavad ja seeläbi ka ühtekuuluvus põhja ja lõunapiirkondade vahel lõheneb. ja see tähendab, et veelgi keerulisem on vaesusest välja jõuda, siin ei ole tegu enam kärpepoliitikaga, vaid me peame mõtlema uutele poliitikatele, uutele tööstussektoritele, mis võimaldaksid ka suurendada tööhõivet, see on seotud ka rohelise majandusega ja nii edasi, selle, tänu sellele me saaksime ka ebavõrdsuse vastu Euroopa Liidus võidelda. et meie, sest meie tootmine praeguse majanduse arenguga ainult kannatab. aitäh ja nüüd Hispaaniast kolleeg Angulo. Gracias, señor presidente. Y... aitäh, härra esimees. ma olen veendunud selles, et tööhõive on parim võimalus sotsiaalpoliitika eesmärkide saavutamiseks. see on üks nendest õppetundidest, mida me oleme õppinud viimastel aastatel. sotsiaalpoliitikat ilma vastava majanduspoliitikata ei eksisteeri. viimastel aastatel on meie valitsus üritanud äh, jõuda tasakaalustatud eelarveni ning äh, see arutelu, et kas säästupoliitika viib majanduskasvuni, siis selle kohta võib öelda, et tegu oli väga kõrge defitsiidiga minu koduriigis ja see ei viinud majanduskasvuni kui me üritame ebavõrdsuse vähendamisega jõuda majanduskasvani, siis see on e-, esimeseks sambaks. me peame tagama ähm, sotsiaalõigustega riigi selleks, et ähm, sotsiaalselt tugeva riigi selleks, et me jõuaksime ka majanduskasvuni. me ei tohi töökohti hävitada. investeeringud ähm, suurendavad ka töökohtade hulka ja Hispaanias on ka teine sammas äh, sotsiaalpoliitikas, nimelt struktuurreformid struktuurreformid puudutavad eelkõige just tööturureformi, mis võimaldab seda, et ähm, tööhõivet Hispaanias saab suurendada. praegu me oleme näinud küll väga väikest kasvu, vaevu üks protsent, aga see on võimaldanud, et äh, viimasel aastal loodi juurde kuussada töökohta, viisteist protsenti või ähm, võeti vastu olulisi meetmeid, mis on seotud noorte tööpuuduse vähendamisega. et see on oluline teema. viisteist protsenti oli meil noorte tööpuudus isegi nelikümmend üks protsenti oli see vahepeal, nii et sellega tuleb tegeleda. nüüd, mis puudutab sotsiaalset mudelit, see on äh, tähtis, aga oluline on ka see, et Euroopa Liit toetaks äh, seda omaalgatuste kaudu et me saaksime Euroopa rahasid paindlikumalt kasutada ja neid suunata siis sellistesse olutõenduste valdkondadesse nagu noorte äh, algatus. ja nüüd Serbia esindaja, kolleeg Malinkovitš. aitäh, härra esimees, kõigepealt äh, suur tänu selle kutse eest et äh, ka mitte Euroopa Liidu riik saab osaleda äh, sellel arutelul ja kuulata ära, mida on Euroopa Parlamendi kolleegidel öelda. meie viime läbi praegu ähm, struktuurreforme Serbias ja me oleme saavutanud väga häid tulemusi oma ettevõtluskeskkonna edendamisel. viimasel aastal me suutsime riiki meelitada ka väga palju suuri investeerijaid äh, Araabia Ühendemeredest, USA-st, Euroopast, aga sellegipoolest äh, meil on veel suuri probleeme noorte tööpuudusega, nelikümmend protsenti on meil noorte tööpuuduse määr Serbias ja see on sarnane olukorraga äh, Lääne-Balkani riikides. kahe tuhande kuueteistkümnendal aasta, kaks tuhat kuusteist aasta on meil ettevõtluse aasta ja ma kuulasin äh, väga kannatlikult äh, proua Vandenburgi sõnavõttu ja mul on mõningad küsimused talle esitada. näiteks, äh, millised on need fiskaalsed stiimulid Hollandis selleks, et arendada iduettevõtteid ja ja kuidas, milline viis oleks kõige, on kõige paremaks ähm, kujunenud iduettevõtete rahastamises äh, Hollandis. aitäh teile selle arutelu eest! ja viimasena saab sõna härra Silikiotis. aitäh, esimees! see ilukõne, mida me siin kuuleme, näitab väga selgelt, et olukord tööturul on hullemaks läinud. minu arvates on see tingitud peamiselt äh, ellu rakendatavast neoliberaalsest poliitikast ja kasiinokapitalismist, äh, mida siit Brüsselist edendatakse. see on tööturu põhja ajanud ebastabiilsus, turvatunde puudumine, vaesus mõjutab eelkõige noort põlvkonda. noorte tööpuudus on äh, kogu ajaloo kõige kõrgemal tasemel Euroopa Liidus. ka üldine tööpuudus Euroopa lõunaosas on jõudnud rekordtasemele. tõstatub küsimus, et kui meil on majanduslikud kriteeriumid Euroopa poolaasta raames, miks meil ei võiks olla siis ka tööpuuduse ja noorsootööpuuduse vallas mingid kriteeriumid. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et kõigi liikmesriikide prioriteediks peaks olema korralike töökohtade loomine. selle eesmärgi saavutamiseks aga ei saa me jää, jääda ootama nende kuulsate Junckeri kavade tulemusi, me peame praegu tegutsema kolmesaja viieteistkümnest miljardist, mis Junckeri kavale on eraldatud, tuleb üsna palju investeerida erasektorisse, aga kui Juncker kandideeris Euroopa Komisjoni presidendiks, mõtles ta millelegi muule. ta kõneles summadest, mida Euroopa Komisjon eraldab ja need summad äh, tulevad äh, siis äh, Äh, praegu, praegu see kolmsada viisteist miljonit tuleb äh, sellest, et teistest programmidest on vahendeid lihtsalt kärbitud, näiteks kaks koma seitse protsenti Horisont kaks tuhat kahekümnest. see ei ole mingi uus raha, see raha on lihtsalt mujalt võetud. me soovime, et meil oleksid tõesti korralikud töökohad, uued töökohad ja selleks on meil vaja avaliku sektori pikaajalisi investeeringuid ja neid peavad toetama ka Euroopa programmid selleks, et meil tekiksid tõesti need stabiilsed ja korralikud töökohad. see oleks osaks kõikehõlmavast strateegiast. samuti peame looma tingimused erainvesteeringuteks, aga peame alustama riigipoolsete investeeringutega, riik peab olema peamine investeerija me peame austama ka kollektiiv ja lepingute, lepinguid ning peame hoolitsema selle eest, et ka korralikud pensionid ja sotsiaalkindlustus on tagatud. niisiis, aitäh! nüüd eh, on meil veel natukene aega eh, selleks, et meie külalised eh, Brigitte ja Jaroslav saaksid vastata. kes alustab, alustame siis, alustage nii, nagu ise soovite härra Savadil jah, äh, arutelu keskendus uutele töökohtadele, see on kõige olulisem prioriteet. aga kust need uued töökohad peaksid tulema? mõned ütlevad, et võib-olla äh, hoolekandeteenused, äh, vanemaealiste eest hoolitsemine oleks see sektor. selles sektoris tõesti kasv toimub, väga paljud inimesed leiavad sellest sektorist tööd, aga vaevalt, et sajad tuhanded seal tööd saavad. meie Tšehhi Vabariigis äh, meil oli selline inimressursside arendamise nõukogu, need nõukogud olid regionaalsed ning need üritasid prognoosida regioonide vajadusi järgnevateks viieks aastaks meil olid ümberõppeprogrammid, programmid, mille raames inimestele õpetati uusi äh, tööoskusi, anti neile uus kvalifikatsioon, aga mõnikord isegi pärast uue kvalifikatsiooni omandamist inimestel oli ikkagi raske uut tööd leida. oluline on asjale läheneda intelligentselt ja teha häid prognoose Äh, veel üks asi, ebaseaduslikult töötajad. selle probleemiga oleme meie oma riigis aastaid võidelnud. me oleme äh, inspektorite tööd tõhustanud, meil on nüüd rohkem inimressursse selles sektoris, nii et, et ebaseaduslik töö on probleem, mille äh, oleme suutnud nüüd ohjata aga loomulikult äh, surve meie riigis ei ole nii kõrge nagu näiteks äh, Hispaanias. on ka teisi võimalusi, infrastruktuuri äh, investeerimine. antud hetkel on meie infrastruktuuri investeeringud üsna heal tasemel ning seega on ka palju võimalusi uute töökohtade tekkeks ning loomulikult ähm, aitavad äh, need investeeringud ka tööpuudust kontrolli all hoida. samas äh, need meetmed ei ole äh, universaalsed, need ei ole võib-olla kõikjal nii tõhusad, nagu need on minu koduriigis. aga kahtlemata on see, see üks sfäär, kuhu Euroopa raha peaks minema ja kuhu peaks minema liikmesriikide raha meil on tõesti vaja tööpuudust vähendada ning kui see meil ei õnnestu eh, paari aasta jooksul, siis eh, töötajate umbusk valitsuse suhtes, eh, nende umbusk kogu süsteemi suhtes ainult kasvab ning see on ka soodsaks pinnaseks äärmuslusele õigete lahenduste leidmine ei ole kerge. ma ei, eh, tõesti ei oska ette kujutada, mis saaks siis, kui meil oleks selline tööpuudus nagu mujal. Eh, proua Van der Burg, eh, kõneleja räägib hollandi keeles, kuna tõlge on olemas. kõigepealt Holland ei ole riik Äh, kus ähm, ei ole miinimumpalka, meil on üks kõige mi-, kõrgemaid miinimumpalkasid äh, Euroopas ja meil on ka väga hea sotsiaalkindlustussüsteem. ja samas on, äh, see, sellega ma tahangi öelda, et konkurentsivõimeline majandus ja sotsiaalkaitse saavad käsikäes käia mõned inimesed väitsid, et see pole võimalik. mina ütlen, et see riik, kust mina pärit olen, on näide sellest, kuidas selline asi toimib loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et see süsteem oleks ka tulevikukindel. Hollandis meil on koalitsioonivalitsus võimul. nii et, et meil on äh, koalitsioonis kaks erakonda, mis ei ole nii-öelda loomulikud äh, koalitsioonipartnerid ja sellele vaatamata oleme suutnud äh, ellu viia sotsiaalkindlustussüsteemi ja tööturu osas olulisi reforme. ja seega ma ütleksingi, et ka riiklikul tasandil on võimalik tegutseda lihtsalt äh, peaks vaatama, kuidas asjad teil kodus on. ma pean ütlema, et meil ei olnud sugugi kerge. meie tööpuuduse tase oli kuus protsenti ning meil oli tõsine probleem ka noorsootööpuudusega ja nendega tööpuudusega, kes olid vanemad kui viiskümmend viis aastat. Need on inimesed, kes võib-olla e, olid oma äri ajanud ja see äri läks pankrotti ja seega nad ei töötuteks, meil oli ka palju füüsilisest isikust ettevõtjaid. nii et, et me üritasime reguleerida seda väga jäika tööturgu, me oleme nüüd leidnud uusi viise asjade tegemiseks. aga mina olen veendunud, et inimesed äh, räägivad, et meil on vaja kogu eluajaks tööd, minu arvates on see vanamoodne mõtlemine. me peame äh, mõtlema, et meil oleks selline süsteem, mis tagaks inimestele turvatunde, aga samas oleks ka paindlik ja inimestel oleks võimalik ühelt töökohalt teisele edasi liikuda. see tähendab, et meil on vaja sellist struktuuri, kus inimestel on see turvatunne, mida neil on vaja, aga neil on ka paindlikkus ja võime töökohti vahetada. ning äh, Äh, seda teemat me praegu parlamendis arutame, meil on sellist süsteemi vaja, sellepärast et me teame, et kümne aasta pärast vähemalt viiskümmend protsenti nendest töökohtadest, mis meil praegu on, enam ei eksisteeri. niisiis pool nendest inimestest, kes Äh, teatud valdkondades töötavad, kümne aasta pärast nende töökohti enam ei ole, nii et, et äh, kuidas äh, me saame siis kõnelda kogu töökohtadest kogu eluks. ma arvan, et selliste arengutega tuleb arvestada. ja nagu ma ütlesin, ettevõtted on need, kes loovad töökohti, mitte võimud. meil on vaja innovatsiooni, meil on vaja tegeleda nutikate linnadega ja võimudel on loomulikult oluline roll mängida, samuti ülikoolid ja koolid on olulised. meil on vaja hästi äh, haritud tööjõudu, see on meie tuleviku aluseks. mulle esitati küsimus, kuidas kõige paremini rahastada idufirmasid meie arvates on väikeettevõtted, VKE-d ja just idufirmad need firmad, kellel on väga raske eh, raha saada. rahastas, raha, rahandusministeeriumis me oleme loonud süsteemi, mis võimaldab eh, nendel ettevõtetel kergemini rahale ligi pääseda eh, see on viis, kuidas teadusuuringuid ja innovatsiooni toetada ja see on ka viis, kuidas siis pankadest raha neile ettevõtetele tuleb, aga sellest ei piisa. Äh, pangad just kriisi ajal ei tahtnud äh, raha anda ning praegu üritame me leida muid äh, rahastamisvõimalusi, näiteks ühisrahastamine, siis ähm, mitteametlikud investeeringud, teised ettevõtjad investeerivad mõned inimesed ütlevad, et võib-olla kahekümne aasta pärast ei peakski pangad olema kõige olulisemateks rahastamise allikateks nii et, et äh, me peaksime tõesti vaatama rohkem tulevikku ja mitte minevikku, äh, vaatama, mida tulevikus vaja läheb. ning ma arvan, et äh, me suudame nende väljakutsetega Euroopas toime tulla, meil on suurepärane turg, meil on hästi haritud ja koolitatud inimesed ning ma arvan, et me eurooplastena suudame nende väljakutsetega toime tulla. kui me räägime Hiina-poolsest konkurentsist, siis jah, Hiina on suur konkurent, aga samas on väga paljud töökohad Hollandisse tagasi tulnud, sest me oleme teatud valdkondades nutikamad. meil on nutikam lähenemine asjadele. meil on ülikoolid, mis asuvad heades kohtades ning suudavad toetust osa, osutada ja inimesi eh, koolitada. Eh, see tähendab, et eh, niimoodi, et inimesi saab tööturule integreerida. meil valitseb teatud dünaamika ja inimesed on tootlikumad kui teistes riikides. ma arvan, et kõik taandub ikkagi sellele, kuidas inimesi koolitada, sest kui inimesi korralikult ei koolitada, siis eh, taandubki kõik ainult palkade pärast võitlemisele. ja meil ei ole lihtsalt eh, võimalik eh, Hollandis maksta väga madalat palka ning seetõttu ma leian, et on ära, väga oluline, et meil on haritud ja koolitatud inimesed, kes suudavad kvaliteetsetel töökohtadel töötada tööd on loomulikult palju ja seda tööd ei suuda me teha üksi, aga ma olen kindel, et me suudame üksteiselt õppida ning teha koostööd selleks, et Euroopa tulevik oleks helge. aitäh, aitäh! Äh, mõned lõppmärkused, ma arvan, et me oleme Äh, ühel meelel selle kohal, et meil on vaja rohkem avaliku sektori investeeringuid ja ka erasektori investeeringuid just nimelt äh, olulisse infrastruktuuri, inimeste õppesse, äh, taaskasutatavasse energiasse ja nõnda edasi ja idufirmad on loomulikult väga olulised, aga tekib küsimus, et kuidas neid rahastada ja Junckeri idee ei ole just halb jah, meil on vaja Euroopa strateegilist investeeringute kava, aga kuidas me seda siis rahastame, see on küsimus. mina olen veendunud, et me ei saa hakata lihtsalt Euroopa eelarvest raha ümber kantima, vaid meil on vaja leida värsket raha sellesse süsteemi nii liikmesriikidelt kui ka erainvesteerijatelt. ja sellega seoses Äh, olulised äh, tähtsad majandusteadlased on äh, juhtinud sellele, et Euroopa peaks järele mõtlema sellele, kuidas seda kõike õigesti saavutada. mina leian, et Junckeri kava on praegu alarahastatud Äh, nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil peaks äh, mõtlema, kuidas äh, me saaksime olla solidaarsemad ja kuidas investeeringute puudujäägiga Euroopas toime tulla, nii et, et me saaksime ka töökohti luua. ja veel üks märkus sellega seoses, ma arvan, et me siin Euroopa tasandil peaksime mõtlema ka sellele, kuidas äh, kasutada sotsiaalfondi vahendeid äh, selleks, et äh, riigid saaksid kriisidest rutem välja pääseda, et nad saaksid ähm, anda oma panuse ja me ei tahaks neile tekitada suuremat büro-, bürokraatiat ja veel üks märkus Ehm, mis on seotud Brigitte Vandenburgi äh, sõnavõtuga, et võib-olla äh, kümne aasta pärast viie, viiskümmend protsenti töökohtadest on juba kadunud. jah, mõned räägivad siin ka kahekümnest, kolmekümnest aastast. Äh, see sõltub sellest, kuidas inimesed tulevikku tõlgendavad. aga kui tä-, inimesed tõesti viitavad sellele, et meil seisab ees uus tööstusrevolutsioon eh, seoses digitaliseerumisega, eh, siis järgmise kahekümne aasta ja seal eh, kolmkümmend, nelikümmend protsenti peaks tööviljakus tõusma, siis see on palju rohkem, kui Saksamaal on olnud viimase kahekümne aasta jooksul tõepoolest, äh, siis me peaksime rääkima juba hoopis teistmoodi äh, kui lihtsalt töökohtade tagamisest ja ma arvan, et meie ülesanne äh, on siis hoopis teistsugune ja võib-olla me ei peaks tööhõivest enam üldse kõnelema. siis tekivad juba teised ametid ja teised töökohad, mis need ka asendavad, need kaduvad töökohad mina aga arvan, et aga seda ei saa siiski pidada enesestmõistetavaks. E, siin tuleks seda protsessi siiski poliitiliselt ja majanduslikult suunata, ma arvan, et see on meie ülesanne Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil. E, me ei saa öelda, et kõik läheb hästi me peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama sellele, eh, kuidas eh, tootlikud jõud järgmistel aastatel arenevad, eh, mis sellega seotud on, me peame tõesti looma inimestele töökohti, millest nad ennast elatada suudavad. tahaksin siis kogu südamest tänada Brigitte Vandenburgi ja Jaroslav Savatiili nende sõnavõttude eest, selle eest, et osalesite sellel üritusel ja sellega on meie üritus tänaseks lõppenud ja kohtume uuesti homme, kus meil toimuvad järgmised arutelud, aitäh!